Okay, colleagues, um, we're going to get started on session. Äh, kolleegid, äh, alustame siis oma koosoleku kolmanda osaga, mille teemaks on parlamentidepoolne järelevalve luuretalituste üle äh, massilise järgimise ajastul alustame siis härra Ian Cameronist, kes on Euroopa demokraatia läbi õiguse komisjoni ehk siis Veneetsia komisjoni liige ma arvan, et äh, meie komisjoni liikmed on Veneetsia komisjoni tegevusega hästi kursis ja härra Cameron õpetab ka rahvusvahelist õigust Uppsala ülikoolis. ja tema ettekande tekst siis pärast jagatakse teile ka välja. sõna on teil. Äh, suur aitäh, suur aitäh, et mind siia kutsusite Sorry, uh, I will speak a little bit about the Venice Commission kõnelen natukene siis kahe tuhande seitsmenda aasta Veneetsia komisjoni raportist, mille teemaks oli julgeolekutalituste üle demokraatliku järelevalve koostamine ja praegu seda raportit ajakohastatakse, mina olen raportöör ning see ajakohastatud raport peaks siis arutusele minema ja tõenäoliselt võetakse see vastu meie täiskogul kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsis Veneetsia komisjoni liikmed, nagu te tõenäoliselt teate, äh, omavad juba kahekümne viie aastast kogemust äh, rahvusvahelises ja riigiõiguse küsimustes. Äh, me tegutseme siis põhiseaduste kontekstis ning meil on äh, üsna suur kogemus äh, poliitilise ja juriidilise aruandekohustuse äh, mehhanismide tugevdamisel. räägiksin lühidalt ka nendest probleemidest, mis puudutavad siis strateegilise jälgimise üle teostatavat järelevalvet. kuuekümne leheküljeline raport, mille me kahe tuhande seitsmendal aastal koostasime, arut-, arutleb siis nende aruandekohustuslikkuse mudelite ja vormide üle Äh, selleks, et teha kindlaks nende meetodite tugevad ja nõrgad küljed. see raport äh, on üsna oluliselt mõjutanud järg, järgmisi raporteid, näiteks mille koostas ÜRO inimõiguste ja terrorismi eriraportöör ja samuti äh, on see mõjutanud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi raportit kahe tuhande seitsmenda aasta raport ei käsitle konkreetselt strateegilist järelevalvet vaid äh, käsitleb seda teemat siis äh, sel määral, mil see puudutab sisejulgeolekut. kõigepealt kõneleksin probleemist endast. probleemi võib sõnastada väga lihtsalt. demokraatlike ühiskondade kaitsetus Äh, koos äh, väga erinevate ohtudega, mille ees nad seisavad, tähendab seda, et äh, luureandmeid on praegu vaja absoluutselt kõige kohta, mis võivad olla ohtlikud või on ohtlikud. luureandmete kogumisele on pandud välispiirid ja neid pidevalt muudetakse, siis loomulikult on kalduvus kõigil julgeoleku ja luureorganisatsioonidel andmeid lihtsalt üle koguda ja e, seda tõestab ka meie tänane e, uurimine. sisemistest piiridest ei piisa, e, sellepärast et julgeolekuasutuste personal küll üritab seada piire, kuidas andmeid kogutakse vähemalt demokraatlikes riikides, aga põhimõtteliselt ei ole nende ülesanne mõelda sellele, milline kahju võib sündida äh, Äh, demokraatlikus ühiskonnas, kui neid andmeid liiga palju kogutakse. tahaksin siinkohas juhtida tähelepanu äh, sellele, et äh, need väited, mida me praegu uurime, puudutavad põhiliselt USA-d ja Ühendkuningriiki, mis mõlemad on demokraatlikud riigid, nii et, et võib öelda, et lõppkokkuvõttes on need poliiti-, ametisse valitud poliitikud need, kes tegelikult Äh, peaksid vastutama, kes kõigeks selleks kõigeks korralduse on andnud. nagu te teate, äh, füüsiline ning administratiivne suutlikkus piirab seda, milliseid andmeid on võimalik koguda, aga Äh, suured äh, edasiminekud tehnoloogia arengus, andmete kogumise, andmete säilitamise, töötlemise ja analüüsi vallas on loomulikult äh, suurendanud julgeoleku talituste võimekust selles valdkonnas ja seda näitab jällegi väga selgelt tänane uurimine asi ei ole ju ainult andmete kogumises, luureandmeid kogutakse selleks, et neid kasutada erineval moel kriminaaljuurdluste puhul, näiteks selleks, et sanktsioone tõhusamaks muuta, mis puudutab nüüd julgeolekutausta kontrollimist, näiteks selleks, et anda inimestele kodakondsust või välismaalasi välja saata ja loomulikult kasutatakse neid andmeid siis ka välissuhetes Veneetsia komisjoni raportis juhitakse tähelepanu neljale riigi aruande kohustuslikkuse vormile. Need neli vormid on parlamentaarne aruande kohustuslikkus kohtutes, aruande kohustuslik sõltumatud ekspertide organisatsioonid ja siis kombineeritud süsteemid ning need viimased kolm siis täiendavad või asendavad siis esimesi vorme, mis alati väga hästi ei Äh, to toimi just nimelt julgeoleku ja luureorganite puhul, miks nad väga hästi ei toimi, äh, siin on äh, tegu nende organite iseloomuga. julgeolekualased andmed on seotud suurel määral ohtude hindamisega ning aruandekohustuslikkuse mehhanismid, kui nad ei suuda sellist sisukat eriarvamust väljendada seal nende riskide kohta, siis äh, need on mõttetud. ja äh, kõige hullem on see, et, et äh, meil lihtsalt sünnivad sellised mehhanismid, mis täidavad ideoloogilisi funktsioone. väliskontroll on äärmiselt vajalik, on selle väliskontrolli põhiroll siiski sisekontrolli toetamine või tugevdamine julgeolekuasutuste eh, personal peab olema pühendunud inimõigustele ja demokraatlikele väärtustele, see on peamine kaitsemeet. Veneetsia komisjon ei ole asunud seisukohale, kas meil peaks olema siis parlamendipoolne järelevalve või ekspertide poolne järelevalve. erinevad riigid võivad kasutusele võtta erinevad süsteemid, sõltuvalt nende põhiseaduslikest struktuuridest. parlamendi raportis eh, leiti, et mõlemad oleksid vajalikud loomulikult on ka sellised äh, segavormid võimalikud, nagu mõnedes riikides neid ka on. mis puudutab nüüd strateegilist jälgimist, äh, siis tahaksin öelda, et puhas parlamentaarne järelevalve ei toimi Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigus nõuab sõltumatut kontrolli Äh, kas siis vähemalt loa andmise või järelmeetmete staadiumis. USA on juba tunnistanud äh, seda, et välisluureteenistuste seaduse alusel tegutse, raames tegutsevad kohtud ei ole tõhusad selles valdkonnas. on vaja sellist järelmeetmete süsteemi ning see järelmeetmete süsteem tähendab seda, et toimub äh, et on olemas pidev äh, e-, pidevalt tegutsev ekspertidest koosnev järelevalveorgan. tahaksin juhtida tähelepanu äh, ka sellele raportile, mida täna siin varem arutati. ma olen mõningate selle järeldustega nõus, aga minu arvates on täiesti vale ühte patta kokku panna äh, liikmesriik, riiklikud järelevalvemehhanismid Äh, Briti süsteem on äh, suhteliselt killustatud. näiteks sama Saksa ja Rootsi süsteemid on üsna head tegelikult. Äh, ma ei taha öelda, et neid ei saa paremaks teha, aga aga nad ei ole sugugi halvad, seadus on, seaduslik kontroll selle üle, mida need ametid, ametkonnad teevad, on üsna korralik nüüd äh, keskenduksin kolmele probleemile, mis on seotud strateegilise jälgimisega. kõigepealt äh, äh, kontroll sellise jälgimise üle. ma tahaksin öelda, et kõigile probleemidele on lahendused ja neid lahendusi võib leida siis mitmete riikide kogemustest. kõigepealt Äh, sellisel massilisel jälgimisel on väga negatiivne mõju ühiskonnale, ma arvan, et ma ei pea selleks äh, pikalt, sellel pikalt peatuma ja lahendus oleks siis andmete kogumise õigust piirata nii palju kui võimalik. Äh, me võime paika panna siis konkreetsed tingimused, kuna neid andmeid võib koguda või mitte ja ma arvan, et nii Saksa kui ka Rootsi äh, seadused on siin heaks eeskujuks. nüüd teine piirang, mille võib seada, on see, et me piirame äh, siis äh, jällegi seda, milliseid andmeid võib koguda ja Saksamaa on öeldud, et siis ainult kahekümne protsendi ulatuses võib neid andmeid koguda ükskõik mis ajahetkel ja samuti võib äh, siis ära keelata äh, selle ähm, andmete kogumite üleandmine teistele riikidele. ja see loomulikult võib tekitada probleeme, kui tehakse nii-öelda meeskonnatööd, nagu Ühendkuningriik ja USA seda teevad. ja samuti võib ära keelata äh, nende strateegiliste andmete kogumise näiteks kommertseesmärkidel, kaubanduslikel eesmärkidel, ärilistel eesmärkidel. on vähemalt kolm äritegevuse valdkonda, kus selline strateegiline jälgimine on vägagi kasulik ja ma ütleksin isegi legitiimne. kõigepealt massihävitus, relvade levik, ekspordikontroll näiteks nende koostisosade üle kui on ekspordipõhine majandus, nagu näiteks Saksamaa majandus, siis peab vaatama, kuhu need kaheotstarbelise kasutusega kaubad lähevad. veel üks Äh, ulatuslik rahapesu ja ja äh, ÜRO ja Euroopa Liidu sanktsioonidest kõrvalehiilimine, need on valdkonnad, kus äh, selline strateegiline jälgimine on väga oluline. teiseks, teine suur probleem on vigade võimalus. kui avalikud ja eraandmebaasid kokku pannakse Euroopa Parlament on selle teemaga ka varem tegelenud juba seoses broneeringuinfoga ja see andmekaevandamine on see vägagi tuttav probleem, siin on tõesti äh, väga, vaja väga tugevat kontrolli nende üksikute failide avamise üle ja võib-olla peaks olema siis võimalik täpselt jälgida, mida nende selliste andmetega tehakse. ning loomulikult järelevalveasutustele tuleb anda ka konkreetne ülesanne, et nad tegeleksid siis isikuandmete kogumise kontrolliga. kolmandaks on võimalus et strateegilist jälgimist kasutakse, kasutatakse selleks, et mööda hiilida siis äh, rangematest riiklikest äh, meetmetest, mida, millest tuleb kinni pidada siis, kui riigisises seda jälgimist teostatakse. niisiis äh, väga suur osa nendest andmetest, andmete liiklusest on tegelikult rahvusvaheline ja loomulikult äh, siin viidati ametkondade vahelisele koostööle, siin on süüdistusi esitatud, minu ülesanne ei ole kindlaks teha, kuivõrd paikapidavad on need aga ma ei tea, kas on võimalik see, et näiteks luuretalitused nuhivad üksteise kodan-, kodanike üle üksteise huvides. Äh, võib-olla tuleb lihtsalt öelda, et ei tohi lubada teha teise riigi luuretalitusel seda, mida sa ise teha ei või aga ei tohi ära keelata siis sellist passiivset info saamist teistelt luuretalitustelt. Äh, siin on jällegi probleem, sellepärast et seda piirjoont ei ole väga selge paik, kerge paika panna. aga tuleks lubada siis, et info saamine teistelt äh, luuretalituselt äh, oleks lubatud, äh, et saada infot näiteks kas või selle kohta, et toimub midagi, mis ei tohiks toimuda, Äh, ja niimoodi noh, kolleegid, anda lihtsalt vihjeid oma kolleegidele teistes riikides, et võib-olla selle probleemiga tuleks tegeleda ja nad saavad siis, teised riigid saavad kasutada ju oma siseluuretalitusi juba probleemiga tegelemiseks. ja loomulikult äh, riiklikud julgeoleku äh, asutused on väga huvitatud sellest, et nemad ise saaksid oma siseküsimusi uurida ja loomulikult tuleb väga palju tähelepanu pöörata ka nendele kokkulepetele, mis teiste riikidega sõlmitakse, kuidas neid lepingupõhiseid äh, kokkuleppeid tegelikult ellu rakendatakse siin on kindlasti vaja teavitamist, nagu näiteks Saksa õiguses nõutakse. Äh, järelevalve peab olema äh, individualiseeritud ning ja kõiges sellel on siis oma roll ka järelevalveorganil, mis siis otsustab, milliseid erandeid kohaldada, milliseid mitte mitte. ja julgeolekuasutused võivad siis edastada siis äh, teistele äh, julgeolekuasutustele neid andmeid jällegi ainult väga tõsiste rikkumiste korral, see on jällegi selleks, et vältida siin äh, seadustest mööda hiilimist. ja võib ette näha siis ka äh, Äh, järelevalveasutuse kontrolli konkreetselt nende andmete üle, mida välisriikide luuretalitustele edastatakse. Äh, üldiselt äh, olemasolevatel järelevalveasutustel peaks olema võimalikult lai ja tugev mandaat selleks, et nad suudaksid tegeleda kõigi nende pädevusse kuuluvate küsimustega. ja lõpetuseks konkreetsed ettepanekud Euroopa Parlamendile. Euroopa parlament ei saa loomulikult USA ega Ühendkuningriigi seadusi vastu võtta, me saame loomulikult toetada häid äh, toimimistavasid, hukka mõista halbu toimimistavasid, aga üks asi, mida me saa-, mida Euroopa Parlament saab teha, saab abistada olemasolevaid järelevalvevõrgustikke äh, liikmesriikidest, äh, selline võrgustik on olemas, nad Äh, käiakse koos regulaarselt, aga selle võrgustiku rahastamisega on probleeme, see on väga lihtne äh, küsimus, tegelikult tegemist on väga kasuliku võrgustikuga, mille liikmed kohtuvad äh, regulaarselt, vahetavad infot, räägivad oma probleemidest, kuidas neid probleeme lahendada. ja siin saaks Euroopa Parlament suhteliselt väikeste summadega oma panuse anda. aitäh! suur tänu, äh, professor Cameron. meil on siin praegu ette nähtud ainult väga lühike küsimuste-vastuste voor, äh, nii et äh, kolleegid, lühidalt palun. kõigepealt siis variraportöörid ja Jan, palun, esimesena suur tänu, härra Cameron, et tulite meie komisjoni ette demokraatia ja äh, põhiõigustega on siin ähm, väga tõsised äh, seosed ja loomulikult õigusriigist on palju räägitud. kui te vaatate neid massilisi jälgimisprogramme ja info käitlemist, äh, konfidentsiaalse info käitlemist, ilma et lõpuks eristaksite omavahel tehniliselt erinevat informatsiooni kogu, siis kuidas üldse on võimalik rääkida juristi ja kliendi vahelisi, vaheliste suhete usaldatavust. kuidas me üldse saame rääkida sellest, et kaitstakse demokraatias parlamentääri siseringi ja kuidas on võimalik äh, sellisel juhul ka näiteks konfidentsiaalsus jalule seada arsti ja patsiendi vahel? härra Cameron, jah, ma vastan äh, väga lühidalt. loomulikult meil on ju automaatsed süsteemid mõnede nende küsimuste lahendamiseks. aga põhimõtteliselt sellises olukorras on vaja kõigepealt seda, et äh, personal on hästi koolitatud. nagu ma ütlesin, personal peab kinni pidama demokraatlikest põhiväärtustest ja inimõigustest, nende enda äh, seisukohad on väga olulised, aga loomulikult on väga-väga tugevat kontrolli niipea, kui informatsiooni hakatakse seostama konkreetse isikuga. väga palju jälitamist, vabandust, jälgimistegevusest puudustab, puudustab käitumismudeleid ja tegelikult väga palju üksikisiku tasandil seda ei tehtagi, aga kui me hakkame rääkima üksikisiku tasandist, siis peavad olema sisekontrolli standardid paigas, mille alusel on lubatud öö, äh, minna siis sellele üksikisiku tasandile ja siis äh, tuleb äh, loomulikult ka järelevalveorganite tähelepanu fokusseerida iga juhtumi puhul. nii et see on ainus, mis ma saan praegu siin öelda, meil on vaja väga tugevat järelevalvet ja järelevalveorgan peab igale juhtumile lähenema eri, eraldi. Emilia Ernst järgmisena, palun. suur tänu härra Cameron ütleb, et tema saksa keel on suhteliselt kehv ja paneb seega klapid pähe. härra, proua Ernst jätkab. õigusriik ja e, julgeoleku tegevus e, salateenistuste poolt, tundub, et siin need kaks asja omavahel põrkavad kokku. salateenistused ja see, kuidas nad järjest rohkem äh, koguvad infot, äh, see on kujunenud tõeliseks probleemiks õigusriikidele. me näeme seda ka meie komisjonis väga tihti, et meile lihtsalt vastatakse, üks või teine asi on konfidentsiaalne, kohtumine peab olema suletud uste taga, juurdepääsu täit-, teatud dokumentidele on saada võimatu ja minu meelest on see väga tõsine probleem mis puudutab kontrolli, siis ma olen selles osas teiega täiesti nõus, tuleb tagada parlamentaarne kontroll ja ekspertide poolne kontroll. ekspertide järelevalve on oluline ja praegu parlamendi järelevalve funktsioonid ei ole piisavad, sellepärast et puudub ekspertteadmisi. me võime luua väga palju organeid, kuid kui nendel organitel ei ole juurdepääsu dokumentidele, kui neil ei ole vaba juurdepääsu dokumentidele, kui nendel ei ole võimalus kohtuda kõigiga, siis on see aja raiskamine, see tekitab mulle tõsist muret, nii et äkki paari sõnaga kommenteeritakse seda punkti. härra Cameron, jah, ma olen täiesti nõus teiega, et järelevalveorgan peaks olema ekspertidest koosnev organ, kuid peab olema väga äh, lähedalt seotud parlamendiga, sest parlament annab sellele legitiimsuse tegeleda asjaga põhimõtteliselt on ju tegemist äh, ekspertidega, keda tuleb osaldada, usaldada see on kahjuks see, millele see asi lõpuks taandub ja selleks on neil vaja parlamendi legitiimsust ja neil peavad olema paigas pidevad kontaktid parlamendiga, isegi kui nad kõige salajasemat infot alati ei saa avalikustada. Äh, parlament peab äh, usaldama neid eksperte ja rahvas peab usaldama parlamente üks äh, probleem järelevalveorganitele juurdepääsu saamisel on olnudki just see, et nad ei saa äh, alati kätte seda infot, mis on edastatud äh, välisagentidele. nimelt on selline reegel kolmandale osapoolele edastamise osas, et kui materjali edastatakse agentide, agentide vahel, siis see agentuur, kes selle info saab, ei tohi seda edastada enam kellelegi Eh, tuleb tagada see, et siseriiklikul järelevalveorganil oleks ka juurdepääs sellele informatsioonile. see peab olema järelevalveorgani mandaadis eh, sees ja siis loomulikult on sellist infot, mis tõesti on äärmiselt kon-, eh, konfidentsiaalne, selle jaoks tuleb siis erireeglid välja töötada, aga riiklikul järelevalveorganil peab olema juurdepääs kogu informatsioonile, sealhulgas ka informatsioonile, mis on edastatud siis välismaistele sõbralikele ähm, juurdlusorganitele. proua Sippel, mul on teile kaks küsimust. peamine probleem, millega me praegu oleme silmitsi, on see, et äh, korjatakse tohutult andmeid ettevõtetelt, valitsustelt ja ka üksikisikutelt ja me räägime siin massilisest andmekogumisest. tõsiasi, et me kuuleme selliseid avaldusi, et see on selleks, et kaitsta huve ja sealhulgas majanduslikke huve heidab äh, tegelikult selle varju, et me räägime siin hoopiski mm, strateegilisest kontrollist, äh, äh, mida ei kasutata mitte ainult näiteks relva kauplemise üle, vaid ka tavalise äritegevuse üle. ja nüüd nende andmete käitlemine praegu ei tundu olevat nii, et ükski järelevalveorgan suudaks tegelikult silma pidada sellel, mis eesmärgil andmeid kogutakse ja mis eesmärgil neid kasutatakse. Te räägid, rääkisite väga palju ametitest ja organitest, äh, kuid praegu on lagedale tulnud, et NSA juhtumiga on olnud seotud väga palju eraettevõtteid, sealhulgas ka andmete kogumise ja käitlemise osas. sellega tuleb ju ka arvestada, kui me vaatame, kui me analüüsime seda, mis praeguseks on juhtunud alustuses kohe jah. mõned äh, riigid nagu Ühendkuningriik ja Ühendriigid, äh, nendel on suutlikkus riigi ja majanduslikuks heaoluks andmeid koguda ja seda ma ütlesin ka oma sõnavõtus, et selline andmekogumine peab lõppema. aga samas tuleb ette näha ka erandeid. on mõningaid majanduslikke punkte, kus on täiesti legitiimne taolise info kogumine aga äh, nii-öelda majandusliku espionaaži äh, süüdistused, neid tuleb võtta väga tõsiselt ja see on tõsine kahtlus. isegi Saksamaa või Rootsi äh, järelevalvesüsteemid ei ole sugugi perfektsed, neid on kindlasti võimalik parandada ka, aga nendel vähemalt on juurdepääsu, pääs Saksamaa ja siis vastavalt Rootsi andmete kogumise mudelitele nendel on info selle üle, millist infot kogutakse ja millist ei koguta. nagu ma alguses ütlesin, meie probleem seisneb rohkem selles NSA probleemis ja vähemas osas siis Ühendkuningriigi äh, sidepeakontori probleemis. kas härra Coelho sooviks äh, sõna? ma küll ei taha teid siin rabivalgusesse seada, härra Coelho ei soovi sõna siis sellisel juhul, härra Cameron, suur tänu teile äh, selle eest, et siia tulite, me suhtume suure austusega Veneetsia komisjoni. suur tänu nende tunnistuste andmise eest. ja kindlasti äh, kolleegid tahavaksid juurdepääsu teie täistekstile ja see on täna selle järelevalve osa arutelude väga heaks alguseks teie sõnavõtt, nii et suur tänu teile, professor! nüüd äh, paluksin ma siia härra Ian Lee ja Aiden Willsi. Aiden Wills ei ole kohal. nimelt härra Willsil on tekkinud üks väike äh, transpordiprobleem, tal vist läks pass kaduma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 õigusteaduste professor äh, ja ta räägib siis täna iseenda nimel ja Agent Wilsi nimel, kes kahjuks kaotas ära oma passi. Ian on parlamentaarse järelevalve ekspert äh, julgeoleku valdkonnas ja on üsna mitu äh, teost avaldanud selles küsimuses Äh, täna on meie jaoks väga oluline ja huvitav kuulata, kuidas teevad julgeolekuteenistused omavahel koostööd ja kuidas äh, andmekäitlustehnoloogia mõjutavad äh, parlamentaarset järelevalvest ja mida Euroopa Liidus võiks ära teha selleks, et see järelevalve oleks tõhusam, nii et Ian, teil on sõna, palun. suur tänu ja suur tänu selle küllakutse eest pöörduda komisjoni poole. Aidan Wills, tegemist on meie ühise avaldusega Aiden palus äh, vabandada teie eest, et ta ei saa tänasel kohtumisel osaleda, viimasel hetkel tuli see alles siis välja. pärast mõningaid sissejuhatavaid seisukohti äh, järelevalve ja eh, jälgimistegevuse osas tahaksin ma keskenduda kolmele valdkonnale. ma tahaksin rääkida nendest, millised on rahvusvahelise julgeolekualase koostööalased probleemid järelevalveorganite jaoks. tahaksin rääkida nendest positiivsetest sammudest, mida mõned järelevalveorganid on võtnud selleks, et eh, analüüsida seda koostööd ja siis teeksin lõpuks mõningad soovitused Äh, järelevalve korraldamiseks nii rahvusvahelisel tasandil, äh, siseriiklikul tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil. infovahetus ja ühtsed äh, jälgimisprogrammid ja ühtsed tehnoloogiate väljaarendamise ja jagamise öö, ähm, ettevõtmised on kõik osa rahvusvahelisest julgeolekualasest koostööst ja igasugused süüdistused, mis puudutavad seda kombinatsiooni, on teie komisjoni praegusele juurdlusele muidugi väga olulised. meie äh, ettekanne ei keskendu nendele süüdistustele, vaid keskendume pigem sellele, kuidas järelevalve organid võiksid äh, neid, nendele koostööküsimustele läheneda. ma tahaksin keskenduda praegustele julgeolekujärelevalveorganitele mul ei ole praegu midagi öelda kohtute või ad hoc äh, äh, juurdluskomisjonide osas, kuigi need on ka väga olulised organid. kõigepealt on väga oluline ilmselt äh, meelde tuletada, et probleemid, mis tõusetuvad riigiülestele äh, ohtudele väljaastumisel, terrorism ja organiseeritud kuritegevus, massihävitusrelvad äh, või on just nimelt see, mille pärast erinevad äh, agentuurid erinevates riikides teevad üldse koostööd kõigepealt. ja on täiesti ilmselge, et see koostöö aitab kaitsta äh, inimõiguseid nendele inimestele, kes on nende riikide riikide alla kuuluvad, kuid pärast üheksandat septembrit oleme me näinud järjest rohkem seda, et äh, julgeolekualase koostöö ulatus on plahvatuslikult tõusnud ja kui me lisame sellele väga kiired tehnoloogiaalased muutused, äh, nimelt äh, milline on meie juurdepääs üksikisiku andmetele, siis me näeme, et see on ka palju suurem. ja sellega teie komisjon praegu ka tegeleb mis puudutab nüüd jälgimistegevust, siis selles osas on koostöö muidugi juba pikaajaline, riigid teevad koostööd äh, luureandmete analüüsil ja kogumisel ja teevad koostööd ka süsteemi ja taristu väljakujundamisel. ainus näide, kuid äh, hea näide, kuid mitte ainus näide on Ühendkuningriigi ja ameeriklaste allianss, milleni jõuti neljakümnendatel ja viiekümnendatel aastatel läbi mitmete lepingute kuigi eh, viimasel ajal on kommunikatsiooni eh, ja jälgimistehnoloogia traagil-, dramaatiliselt muutunud, on peamised põhjused, miks koostööd teha eh, jälgimistegevuse alal jäänud samaks. julgeolekuteenistused, kes jagavad geopoliitilisi huve, teevad koostööd selleks, et kasutada ära siis vastastikusi oskuseid ja keelelisi Ähm, eelistusi ja nad koondavad neid oskusi ja selline koostöö tekitab endas ka muidugi raskuseid järelevalve jaoks. see tekitab raskusi selles osas, et kes vastutab mille eest, väga raske on välja selgitada, milline amet on ühe või teise asja eest vastutav ja see tekitab neid riske, millest juba räägiti nimelt, et tulemuseks võib olla see, et niimoodi minnakse müü-, mööda siseriiklikest äh, skeemidest, millega jälgimistegevust autoriseeritakse ja kontrollitakse. näiteks äh, julgeoleku ja salateenistused võivad saada oma partneritelt informatsiooni, mida nad seaduslikult ise ei tohiks koguda. ja arvestades seda, et äh, julgeolekutaristuid teinekord jagatakse ja et informatsiooni jagatakse paljuski automaatselt, võime me saada välispartnerilt infot, ilma et me oleksime seda isegi palunud. ja nüüd ma tahaksin nüüd äh, midagi rääkida täpsemalt äh, järelevalvest, sellest on juba siseriiklikul tasandil palju räägitud, meil on väga palju erinevaid süsteeme, nii nagu härra Cameron ka juba selgitas. meie eristame oma eesmärkide jaoks niinimetatud parlamentaarseid järelevalveorganeid ja ekspertide tasandi järelevalveorganeid. parlamentaarne järelevalve viiakse siis peaasjalikult läbi äh, siseriiklike parlamentaarsete komisjonide ja e-, need ekspertide kogud on äh, siis äh, mitteparlamentaarset ega ka täidesaatvat iseloomu, vaid nad luuakse just nimelt selleks, et nad hoiaksid silma peal julgeolekuteenuste tööl ekspertorganite eeliseks selles valdkonnas on see, et nad võivad üsna tihti minna sügavama analüüsini, sellepärast et äh, nad äh, Nad teevad seda tööd nii-öelda täiskohaga, parlamentäärid teevad seda nii-öelda poole kohaga ja äh, nad on ilmselt ka saanud, nad on läbinud teatavad testid ja saavad juurdepääsu informatsioonile, mida võib-olla parlamentääridel ei ole ja kuigi meil on erinevaid mudeleid väga palju üle terve Euroopa, on väga vähe neid riike, kes äh, on andnud konkreetseid suuniseid julgeolekualase koostöö tegemiseks. see on üldiselt üsna haruldane, kui selline asi on seadusandluses riigis kirjas. nüüd räägiksin aga mõningatest probleemidest, mis tekivad koostöö järelevalve osas Äh, põhimõtteline raskus seisneb selles, et need äh, riiklikud järelevalvesüsteemid äh, loodi peaasjalikult selleks, et tegeleda siseriiklike kuritarvitamistega julgeolekuteenuste poolt mis on aga ühe, üheteistkümnendast septembrist alates ilmnenud, on see, et kuigi, et kuivõrd nad keskenduvad siseriiklikule tegevusele, ei, ei saa me kuidagi äh, kontrollida nende koostööalast tegevust. ma tooksin mõned põhjused selleks. Äh, peamine küsimus äh, seisneb siin selles, et kas neil on juurdepääs kogu asjasse puutuvale informatsioonile ja kui see info on see juurdepääs on äh, poolik, siis see võib viia valede järeldusteni ja võib äh, tekkida ka selline oht, et tundub, et justkui kõik on hästi ja et vastutuskohustuse nõue on täidetud. nagu professor Cameron juba ütles, üks probleem on siin seesama kolmanda osapoole reegel, ma ei hakka seda uuesti nüüd siin selgitama, aga ilmselt on õige see, kui öö, ütlen, et ähm, juriidiline viide sellele kolmanda poole põhimõttele on üsna tihti sees üle terve maailma seadusandlustes ja see on takistuseks sellele, kuidas äh, riiklikud järelevalveorganid oma tööd saavad teha, ehk teisisõnu, kui palju nendel on tegelikult järelevalvet äh, riiklike teenistuste üle mida siis see võib siis tähendada? see võib tähendada seda, et enne kui äh, siseriiklik julgeolekuteenistus oma järelevalvele infot edastab, peab ta oma partnerameti käest selleks küsima luba. või seal võib ka ümber pöörata ja läheneda sellele nii, et tegelikult on äh, kolmandatel osapooltel veto äh, Äh, siseriikliku koostöö või järelevalve tegevuse osas. aga mitte kõik riigid ei ole nõus sellega, et kolmanda osapoole reegel peaks takistama järelevalvet niimoodi. üsna mitu Euroopa Liidu riiki on teistmoodi asjale lähenenud. Nemad on seisukohal, et äh, andmeid jagatakse teenuste vahel äh, Äh, aga seda ainult nii, et see on allutatud järelevalvajatele. ehk teisisõnu, järelevalvajaid ei peeta kolmandateks äh, poolteks. ja selle argumendi toetuseks on üsna palju argumente, sellepärast et seesama kolmanda osapoole reegel, selle peamine eesmärk on ju see, et äh, saadud infot ei edastata autoriseerimata kolmandale riigile muidugi on ka nii, et see kolmanda osapoole reegel, seda võib kuritarvitada mõni amet, kes on allutatud äh, järelevalvele selleks, et äh, peatada järelevalvaja juurdepääs informatsioonile. Nad võivad näiteks öelda sellele partnerteenistusele, et äh, pigem öelge ei sellele palvele ja niimoodi takistatakse siis järelevalve ja juurdepääsu üks äh, piirang veel äh, siseriiklikele järelevalvajatele koostöötegevuse kontrollimiseks on see, et nad keskenduvad ainult oma siseriiklikele teenistustele, sealhulgas keskenduvad ainult oma teenistuste tegevusele äh, ühe või teise juhtumi puhul. järelevalvajatel ei ole õigust uurida välisjulgeolekuteenistuste tegevust, äh, partnerteenistuste äh, tegevust. Nendel ei ole selleks õiguslikku mandaati, nendel ei ole selleks äh, õiguslikku jõudu seda infot kätte saada välisvalitsustelt või välisjulgeolekuteenistustelt. kolmas raskus on see, et jälgimisskeemide, need jälgimisskeemid on niivõrd keerulised Äh, andmete kogumine ja äh, sorteerimine, mida kogutakse siis elektrooniliselt ja automaatselt, seda on väga raske kellelgi väljaspool mõista ja, ja järelevalvajal on seda täpselt samamoodi väga raske kontrollida Äh, see, kuidas on äh, siseriiklik seadusandlus äh, lahendanud rahvusvahelise julgeolekualase koostöö küsimuse, on väga erinev liikmesriigiti, mõned liikmesriigid on selle, ei viita sellele üldse, mõnedes seadusandlustes on see väga laialt defineeritud, öeldud lihtsalt, et nendel julgeolekuteenistustel on õigus teha koostööd, välisteenistustega on väga vähe üksikuid juhtumeid, kus on seatud täp-, väga selged tingimused äh, enne kui teatud koostööle antakse roheline tuli. on tõenäoline, et äh, kui jäetakse välja viide rahvusvahelisele julgeolekuteenistusele, on see tegelikult peaasjalikult ilmselt seotud sellega, et eh, seaduslooja ei tea, kui suures mahus sellist koostööd tehakse ja seega järelevalveskeemid ei ole seda arvestades eh, koostatud. ma räägiksin nüüd mõningatest positiivsetest sammudest, mida on eh, järelevalve osas antud valdkonnas tehtud isikuandmete jagamine on üks äh, nendest valdkondadest, millele peaks keskenduma, sellepärast et sellega kaasnevad inimõiguste alased kaalutlused ja see, selles mõttes võib öelda, et on ülioluline, et äh, välisjärelevalve nii andmete edastamise ja jagamise osas teenistuse ja tema partnerite vahel on sama oluline kui need protseduurireeglid, mis taolisele andmevahetusele kehtivad. seega peaks järelevalve keskenduma sellistele küsimustele, et kas andmevahetus vastab äh, vastu võetud äh, seadusandlusele, sealhulgas äh, ka see, et mis on olnud jagamise eesmärk ja et kas proportsionaalsuse nõudest on kinni peetud kas on sellele ka konkreet-, kas sellest on ka konkreetselt võimalik paberil ülevaadet saada kas äh, on äh, sisse kirjutatud äh, ka erandid andmevahetusele ja kas on võimalik välismaiselt julgeolekuteenistuselt ka teatavaid tagatisi nõuda ja garantiisid nõuda. üks riik, kus on üsna hästi välja arenenud mudel selles valdkonnas, on Norra EOS-e komisjon, mis on öö, viib läbi regulaarseid äh, isikuandmete vahetuse alaseid analüüse. Nad hindavad seda, kellele info saadeti, kas äh, seda tehti äh, õiguspäraselt ja kas see on proportsionaalne, see andmevahetus inimõiguste perspektiiv, vaatevinklist lisaks sellele, et analüüsitakse seda infot, mis lahkub teenistusest, peaks järelevalve Eh, kontrollima ka seda, eh, kuidas käideldakse teenistusse jõudvat infot ja nad võiksid keskenduda näiteks infopäringutele, mille julgeolekuteenistused eh, esitavad oma välispartneritele ja üks väga oluline küsimus teie juurdluse kontekstis on see, et kas äh, päringu võib äh, välispartnerile teha ka informatsiooni osas, mida seesama teenistus ise seaduspäraselt ei oleks saanud koguda või et tal ei ole õigust sellise andmise või et ta saaks seda koguda ainult siis, kui selleks on eriluba. aga järelevalvajad peaksid kontrollida ka seda, kuidas sissetulevat informatsiooni hinnatakse lisaks äh, sellele kahele aspektile äh, sisse tulev ja väljaminev info on üks roll järelevalvajal veel võiks olla, nad peaksid üle vaatama selle riskianalüüsi, mille äh, on teinud enne partnerlussuhete sõlmimist julgeolekuteenistused. hea näide selle kohta praktikas on see lai äh, analüüs, mille on läbi viinud äh, Hollandi ekspertide grupp CTIVD oma kahe tuhande üheksanda aasta temaatilise rahvusvahelise julgeolekualase koostöö ülevaate osas. Okay, finally let me turn to uh, recommendations uh, both at the mis puudutab nüüd soovitusi riiklikul tasandil ja rahvusvahel, ka Euroopa Liidu tasandil, siis äh, meie leiame et peaksime keskenduma pigem riiklikele järelevalveüksustele, kes äh, peaksid tegelema äh, siis äh, järelevalvemenetlustega, mis puudutavad siis õigusriigi küsimusi, isikuvabadust ei tohiks tekkida raskusi ligipääsuga informatsioonile ning ja eriti peaks tugevdama just rahvusriiklikke järelevalveorganeid. see tähendab siis seda, et ra-, et koorem langeb, langeb liikmesriigi pädevatele asutustele ning järelevalve institutsioonidele peab kontrollima, et nad eh, toimiks tõhusalt. ning et nad eh, tõesti efektiivselt eh, kontrolliks eh, julgeolekualast koostööd. mis puudutab nüüd ekspertide koosnevaid järelevalveasutusi, siis need ei ole eriti tõhusad. loomulikult oleks vaadata, mida on tehtud teistes riikides, näiteks võttes järgmiseks Belgia, Hollandi ja Rootsi äh, Eh, ekspertide kogu on seal kokku pandud selleks, et täiendada olemasolevaid vahendeid. ning taustaks eh, on siis see, kuidas, eh, kui mõistlikud on sellised järelevalvemeetmed. see on hea võimalus praegusel hetkel see mm, analüüs teha, analüüs läbi viia ning minnes äh, nüüd äh, selle juurde, mida on võimalik teha riiklikul äh, tasandil, mida ei ole võimalik teha. peaks olema võimalik kontrollida, peaks kontrollima siis seda, mida on võimalik riiklike seaduste põhjal teha rahvusvahelise koostöö läbiviimiseks kuid eh, seda eh, peaks tunnist-, seda tehes peaks tunnistama, et riiklikel seadustel on piirid. ei eh, ole võimalik otsustada selle üle, mida teevad partnerid luureandmete kogumisel. peaks vaatama selle peale, kuidas partnerlus tekib, kuidas astutakse kontakti välisagentuuridega ning peab olema eh, kindel selles, et see toimub eh, legaalselt eh, ning inimõigusi austades. üks samm edasi oleks see, kui pannakse paika kriteeriumid koostöölepingute koostamise kohta, milliseid menetlusi tuleb kasutada. samuti on soovitatud rangemaid õiguslikke standardeid ning äh, rahvusvaheline äh, juristide paneel ütles oma kahe tuhande üheksanda aasta raportis äh, selle, edastama poolse kommentaari selle kohta. samuti on mul kirjalikes märkustes viide Veneetsia ettepanekute kohta nagu ma varem seda ütlesin, teine samm edasi, mida oleks võimalik kaaluda, oleks eh, lihtsalt eh, eh, oleks võimalik lihtsalt vastu olla sellele, et kolmanda osapoole reegel käib ülevaatajate kohta. kui järel, kas järel, küsimus on ka selles, kas neid järelvaatajaid, järelvaatekogusid peaks pidama kolmandaks osapooleks. et see võib olla lähtepunkt näiteks. ning lõpetuseks, kuna luureametid teevad koostööd oma vast- äh,, rääkijatega äh, kolmandates riikides, miks ei võiks järelvaatajad sedasama teha? kas ei oleks võimalik mitte ühiste äh, Äh, uurimiste läbiviimist, see oleks võib-olla li õiguslikult liialt keeruline, kuid näiteks äh, mingisugune vastastikune toetamine, äh, vastastikune assisteerimine, kui ühes riigis otsitakse võimalust ühisoperatsioonide läbiviimiseks, peaks olema võimalik pöörduda Järelevalveameti poole teises riigis ning võib-olla oleks võimalik äh, näiteks äh, jagada selle käigus ka tundlikku informatsiooni. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu tasandil äh, koostööd, ma tahaksin toetada härra Cameroni ideed, et Euroopa Parlamendil peab olema võimalik mängida omapoolset rolli korraldades kohtumisi riiklike järelevalveametite poolt, et juurutada heade tavade kasutamist ja võib-olla sammukene edasi Euroopa Parlament äh, võiks olla äh, oma roll miinimumstandardite heade tavade äh, arendamist luure järelevalveametite juures liikmesriikides, kasutades juba ÜRO heade tavade ja soovituste kogemusi me ei ole mõtet hakata, eh, eh, hakata kokku pane, hakkama kokku panna mingisugust, eh, panema mingisugust järelevalveametit Euroopa Liidu tasandil. suur tänu. suur tänu. kas kõik jälgisid seda kolmanda osapoole reeglit? ma üritasin meeleheitlikult seda jälgida, aga see oli väga raske nii, aga anna nüüd sõna kolleegidele, kõigepealt saab sõna Jalla, Jan Albrecht, palun. suur tänu, Claude. suur tänu selle eest, et siia tulite, härra Lei. Eh, rääkisite ka võimalustest, eh, kuidas eh, tööle panna järelevalveameteid. on väga palju rõhutatud, et oluline pole mitte ainult see, et äh, koostööd äh, mitte ainult need, kes kontrolle ja järelevalvet läbi viivad, et see on äh, kohustuslik, see tuleb ja need, kes ähm, koostööd teevad, neil peavad olema mingisugused ühised reeglid. see ongi minu esimene küsimus, kas olemasolevad reeglid, mis kehtivad Euroopa Liidus, kus liikmesriikide lähenemine on see, et me teeme koostööd liikmesriikide julgeoleku vallas, me vahetame informatsiooni, me saadame kirja Euroopa Parlamendile, rõhutades, et me ei äh, kommenteeri riikliku julgeoleku küsimusi, me ei tule siia oma tegevust õigustama ning me ei ole mitte kunagi nõus äh, ühiste meetmete või reeglite kasutusele võtmiseks Euroopa Liidus minu meelest see kõik ei äh, käi kokku kuidagi. ma <clears throat> näen seda asja ka pisut äh, praeguste äh, tingimuste valguses, võttes arvesse, mida me teeme siin Euroopa Parlamendis, me näeme, et liikmesriigid tegutsevad, nagu tahavad julgeolekuvaldkonnas, kui nad teevad koostööd julgeolekuvaldkonnas Euroopa Liidu tasandil kas see ei tähenda siis seda, et nad äh, vähendavad oma pädevust teha seda, mida nad ise tahavad, minu meelest tegelikult see äh, õiguslikus äh, raamides ei olegi nii piiramatult suur see tegutsemisvabadus. teiseks, nüüd võttes arvesse seda infovahetust, mis on toimunud luureametite vahel, kuidas näiteks parlamendid võivad juba praegusel hetkel kontrollida juba riiklikul tasandil, kuidas rahvusparlamendid saaksid seda teha. juba praegu on väga raske eh, <clears throat> väga raske seda teha, võttes arvesse, et üks luureamet spioneerib teise järel eh, li-, teise liikmesriigi parlament eh, saab kontrollida ainult oma liikmesriigi luureamet, mitte, ametid, mitte teise riigi oma. on ju ilmselge, et juba praeguses raamistikus ilma igasuguste reeglite muutmiseta, eh, ilma selleta, et me pakuks välja uusi mõtteid selle kohta, kuidas eh, järelevalve peaks toimima, kuidas liikmesriikide parlamendid saaksid praegu juba neile väljakutsetele vastu astuda uues, eh, praeguse struktuuri raames? Te tõstasite esile siin kaks äh, tõsist raskuspunkti. ma ei ole jur-, Euroopa Liidu õigusega tegelev jurist, äh, ma ei hakka seda väitmagi. ma ütlesin, et, äh, et, et ma ütlesin oma lõppsõnas, et Euroopa Parlament ei saa väga kaugele minna sellise järelevalve korraldamises me, ma arvan, et äh, selline töö saab toimuda bilateraalsel või multilateraalsel tasandil. Äh, kuid nüüd teise punkti äh, valguses, kui liikmesriikide parlamendid saavad näha infot ainult selle kohta, millega nende endid teenistused tegelevad, siis võib-olla parlament ei ole võib-olla kõige parem koht, kus sellega tegeleda eh, eh, sellisele informatsioonile ligipääsemiseks, kui nüüd realistiks jääda. ekspertidel eh, võiks olla otsene info, ligipääs infole, mis saavad oma, mis, mida koguvad luureametid ja võib-olla mõned parlamendikomisjonid, äh, äh, kes koguvad äh, dokumentaarset infot ametnike käest. ma arvan, et ekspertikogudel on palju suurem ulates, tegevusulatus, näiteks Belgias on see niimoodi, Norras samuti. Neil on palju suurem võimal-, mõjutusvõimalus koostöö tegemisse kui parlament, rahvusparlamentidel. järgmisena saab sõna Kornelia Ets suur tänu. mind üllatas see, mida te ütlesite. Teie ja ka teie eksperdid vist ütlesite seda, kui ma õigesti aru sain et teie seast paljud teevad väga hästi et äh, süsteem on reaalsusel alati, reaalsusest alati maha jäänud ning et äh, tehnilised võimalused äh, on väga maha jäänud sellest, mis tegelikult toimub, kuigi fantaasia võib meile igasuguseid võimalusi välja pakkuda. on ühesõnaga olemas mingisugune järelevalve, kogu järelevalveamet, kes soovib väga tähelepanelikult olukorda kontrollida kokkuvõttes kõiki ja kõiki ei saa kontrollida, kuid igatahes selge puudujääk äh, kontrollijate ja kontrollitava vahel on selgelt olemas. ning teiseks, äh, te rääkisite nüüd äh, ekspertide kogudest. kuidas need kokku panna? see, kas nad on kuidagi seotud näiteks andmekaitseametnikuga äh, Äh, äh, igas liikmesriigis või kas nad peaks koostööd tegema parlamentidega või kuidas see peaks hakkama välja nägema? ning äh, veel. täna hommikul me rääkisime Intsenist. kas äh, te võiksite rääk-, kinnita-, rääkida sellest, kas eh, kas Insen võiks näiteks kogu selles võrgustikus kuidagi mingisuguse koha endale leida, aitäh? Yes, I, I, I appreciate your remarks about the suur tänu. Eh, kahtlemata eh, see tõstsite väga hästi üle selle, kui kompleksne tegevus see järelevalvetegevus tegelikult on Eh, nimelt järelevalveametid võivad kasutada eh, näiteks eh, väljaspoolt pärinevat ekspertinformatsiooni. nüüd, mis puudutab ekspertkogude Ähm, kooslust, kuidas nad saavad koostööd teha parlamentidega, siis eh, nad peaksid olema apoliitilise iseloomuga. Neil peaks olema piisavalt tehnilist ja õiguslikku pädevust või vähemalt peaks neil olema piisavalt eh, kaastöötajaid, eh, kes oleksid võimelised sellist järelevalvetööd tegema see peaks olema pädev kogu, kes on, võiks koosneda näit-, ütleme, kogu, kus oleksid endised riigimehed tööl, endised poliitikud, sellest ei ole piisav, meil on vaja tõeliseid eksperte, kes efektiivset ja tõhusat järelevalvetööd suudaksid teha. me unustasime rääkida Intsenist. ma vabandan veel kord, et ma ei ole äh, Euroopa õiguse ekspert. Eh, võiks, eh, eh, kui see on tema õiguslikus pädevuses, siis ta saaks kahtlemata assisteerida järelevalve ja kontrolli tegevuses. Um, proua Sippel, palun. ma küsin saksa keeles. ma ei ole nüüd päris kindel, kas ma sain teist õigesti aru ma sain aru, et teatud juhtudel ei äh, saa äh, saadik äh, üldse informatsiooni piisavalt selle kohta, kui suuremahuliselt näiteks informatsiooni kogutakse. kuidas ta oleks võimeline siis, kuidas oleks võimalik üldse mingisugust järelevalvetööd siis teha, miks ei ole, miks ei ole ülevaadet sellest, kui palju äh, kui laiapõhjaliselt infot kogutakse, kuidas siis seda tööd on üldse, järelevalvetööd on üldse võimalik teha? kas me oleme tõesti siis eh, kuidagi nii tahaplaanile lükatud ning teine küsimus. me räägime siin luureteenistustest. Need koguvad andmeid eh, välisriikides ja, ja, ja oma riigi siseselt nad info, sellise info kogemise, kogumisega ei tegele. kas on selliseid liikmesriike, kus, mis reguleerivad näiteks vastuluuretegevust? kas kogutakse andmeid või näiteks takistatakse andmete kogumist? ning veel viimane küsimus Eh, valitsus ütleb, et tegemist ei ole spioneerimisega, kuid näiteks kuulatakse mobiilkõnetelefonide kõnelusi pidevalt pealt. kas ühe valitsuse liikmed peavad, eh, peavad omavahel vestlema kuidagi mingit salakeelt kasutades, eh, võttes arvesse, et nende telefonikõnesid võidakse pealt kuulata? kuidas Eh, kuidas selliseid eh, kahte sellist aspekti kokku viia. ühest küljest ma tean, mind pealt kuulatakse, teisest küljest eh, ma ikkagi pean konfidentsiaalseid kõnelusi sealjuures teades, et minu kõnesid kuulatakse pealt. kuidas need kaks asja omavahel kokku viia? On the question of the uh, uh, magnitude. nüüd, mis puudutab seda, kui suuremahuliselt infot kogutakse, kuidas see mõjutab järelevalvet, siis selle kohta võib öelda kaht Eh, kõigepealt eh, seda, et eh, näiteks Suurbritannias, Suurbritannia seadustes, ma olen kindel, et teistes riikides on samamoodi, teha, seadusi tehakse meelega võimalikult ähmaselt. et need oleks võimalikult raskesti arusaadavad, kui te vaatate näiteks mõningaid seadusi, mis on äh, Äh, vastu võetud, siis äh, need on, peab lugema äärmiselt tähelepanelikult, et aru saada, mis seal on öeldud. ning äh, kui suurel määral tegelikult seadusandjad on teadlikud sellest, mis, millega nad tegelikult ma ei tea, kui palju seadusandjad on teadlikud sellest, millega nad tegelevad või mida nad tegelikult teevad, kui seaduse vastu võetakse. ning äh, järelevalveametitel tekib usalduslik suhe eh, luureteenistustega ning eh, ma arvan, et eh, suurt saladuste pidamine ei toimi hästi enamuses riikides, kuid küsimus on muidugi selles, kui palju on meie süsteemides võimalik avalikult millestki rääkida või analüüsida. mis puudutab andmekogumist ja selle alaseid seadusi, siis äh, ma tean, et need on olemas, enamuses äh, on nad keskendunud sellele, et üritatakse äh, takistada enda kodanike järel nuhkimist. eriti puudutab see näiteks Ameerika Ühendriike ja näiteks ka Saksamaad. on kehtivad erinevad seadused, mis puudutavad siis info kogumist omaenda kogu, kogu kodanike kohta see on põhiline piirang, millest mina teadlik olen. mis puudutab nüüd öö, äh, äh, salastatud kõnesid äh, poliitikute vahel, mina olen palju rohkem mures kogu ülejäänud elanikkonna massilist jälgimist. mõnedel riikidel on olnud nii-öelda mitteametlikke tavasid meie saadikuid ei tohi niimoodi jälgida. kuid seadust selle kohta ei ole minu meelest küll kirjutatud. Uh, suur tänu. kas uh, mõni kolleeg soovib veel sõna? Um, härra Bitford, te saate kohe sõna ei, praegusel hetkel saavad sõna ainult parlamendi liikmed, te saate kohe paneelis sõna. Um, just the way the inquiry works is not, not uh, um... see eh, komisjon toimib eh, praegu täpselt sellisel viisil. Anne Koomes, kas sa soovid sõna? ma saan teist nii aru, et eh, see ekspertide kogu võib olla Eh, tõhusam oma töö läbiviimisel. kuid ma vaatan meie kogemusi näiteks andmekaitsega, näiteks Portugalis. meil on olemas andmekaitse riiklik komisjon. seal osalevad kvalifitseeritud eksperdid, parlamendi poolt eh, ametisse nimetatud eh, inimesed ja tihtipeale on, tekkisid olukorrad, mis äh, oli kuidagi, mis äh, tekkisid situatsioonid, mis äh, ei olnud vastavuses meie seadustega, nad olid, nad protesteeritasid, aga mitte midagi ei juhtunud. nii et ainus võimalus, kui ei, ain, midagi, et midagi juhtuks, Äh, oli see, kui nad pöördusid meie poole, nende parlamendiliikmete poole, kelle jaoks selline teema on oluline, nad tõid meile informatsioone. meie jaoks on olukord väga keeruline, ei, äh, me ei ole kohapeal, me ei ole protsessi osalised. kas me tegelikult äh, võidame midagi sellega, kui parlamendiliikmed ei ole kaasatud, kui nad ei saa nende kogude liikmed olla äh, Eh, isegi kui nad peavad koostööd selle nimel tegema kvalifitseeritud ekspertidega uh,. ma ei eh, taha kuidagi öelda, et e-, ekspertide eh, kogud kuidagi asendavad parlamendi, loomulikult mitte ning vastus teie küsimusele on see, et peaks olema väga oluline side ekspertikogude ning, ning saadikute vahel, parlamendisaadikute vahel ma arvan, et need kaks peaks koos, tegutsema koos. mõningates riikides aga ei ole ekspertide kogu, tegelikult ainult vastutav parlamendikomisjon. suur tänu. sooviksin härra Bitfordile öelda, et ma ei tahtnud kuidagi ebaviisakas olla. parlamendi liikmed äh, on, äh, istuvad väga laiali erinevates äh, kohtades siin saalis. parlamendi uurimise läbiviimisel saavad ainult parlamendi liikmed sõna ma vastan omaenda küsimuse kohe, kui ma sellele, kui ma sõna saan. Eh, professor Lee, ma sooviksin öelda, et õigusliku raamistiku puudus eh, on meie jaoks äärmiselt eh, tõsine küsimus. Teie ettekanne oli väga huvitav, nii et suur tänu teile teie ettekande eest täna. väga huvitav oli, aitäh! colleagues, um, we can, we're running ahead of time. kolleegid, me oleme ajakavast ette jõudnud. aga meie järgmised kõnelejad on juba kohal. nii et, et kui teil midagi selle vastu ei ole, siis alustame kohe järgmise eh, osaga, mis käsitleb siis olukorda Ühendkuningriigis colleagues, if you want to take your kolleegid, palun istuge oma kohtadele, siis saame alustada. Okay, colleagues, um, we're going to get started on the uh... kolleegid, alustame nüüd siis äh, oma koosoleku järgmise osaga, äh, mis keskendub olukorrale ühin-, Ühendkuningriigis. meil on täna siin esmakordselt äh, alamkoja parlament parlamentaarse järelevalvekomisjoni esindaja, endine MI viie ja MI kuue äh, õigusdirektor. Äh, me ei ajastanud seda niimoodi, aga, aga on tõesti huvitav, et need inimesed täna siin on ma arvan, et olukord Ühendkuningriigis pakub paljudele huvi ning selleks, et seda olukorda analüüsida, saab kõigepealt sõna siis David Brickford, kes on siis julgeolekuasutuse MI5, MI6 endine õigusdirektor. ja hiljem anname sõna härra Kas Hosseinile, kes on siis Privacy Internationali tegevdirektor, aga kõigepealt siis äh, härra Brickfordi ettekanne Äh, härra Pikford, kas te oma ettekande teksti pärast välja ka jagate või ei? ahaa, tekst on juba välja jagatud. niisiis, annan teile kohe sõna. kõnelejal puudub mikrofon. aitäh, et mind täna siia kutsusite ühe asja üle on mul eriti hea meel, selle üle, et Ühendkuningriigi luuretalituste eh, juhtidele esitatakse siis küsimusi avalikkuse ees parlamendi järelevalvekomisjoni poolt. see on asi, mida ma olen nõudnud juba aastaid. mina muideks tulin välja selle õigusaktiga, mis äh, lõi siis õigusliku aluse äh, luuretalituste küsitlemiseks, nii et mul on väga hea meel täna siin olla. nüüd avalikkuse rahulolematus äh, Ühendkuningriigi luure ja õiguskaitseorganite salajaste ja igasse valdkonda tungivate volitustega on väga kõrge ja ei ole asi oluline, kas tegu on lihtsalt ettekujutusel või tegelikkusel Äh, need volitused tulenevad Ühendkuningriigis äh, seadustest, täpsemalt siis äh, uurimisvolituste reguleerimise seadusest, mis võeti aastas, vastu aastal kaks tuhat ja see lubab siis ka sellist salajast järelevalvet ilma kohtuvolituseta. kahe tuhande kümnendal aastal leidis Euroopa Inimõiguste Komisjon, et sellise, selle seaduse sätted siis äh, Äh, on kooskõlas inimõiguste konventsiooniga, seda otsustati siis Kennedy äh, versus Ühendkuningriik juhtumi puhul. ja ma arvan, et äh, sellega ma olen vastanud ka küsimusele, mille tahtsin professor Liile esitada, see õigusakt on tõesti väga keeruline. aga Euroopa Inimõiguste Komisjon on selle heaks kiitnud Eh, Kennedy otsus, mis on eh, seotud siis Euroopa Inimõiguste Kohtu eh, lahendiga Klaas versus Saksamaa puhul tuhande üheksasaja seitsmekümne kaheksandast aastast, näitab ka seda, et selline järelevalve ilma kohtu loata on kooskõlas inimõiguste, Euroopa Inimõiguste konventsiooniga, aga sellise jälgimise üle peab toimuma tõhus ja pidev kontroll ja seega võib öelda, et avalikkuse rahulolematus tugineb ettekujutustele aga me ei arvesta seejuures siis sellega, kuidas avalikkus saab aru tasakaalust õiguste ja kohustuste vahel, nii nagu neid klassi juhtumi puhul väljendati. see, selline kodanike salajane jälgimine on lubatud ainult sel määral, kui see on vajalik eh, demokraatlike institutsioonide kaitseks. praeguses olukorras, kus eh, meil on üha rohkem sellist salajast jälgimist selleks, et võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritarv-, kuritegevusega, Äh, sellises olukorras, kus üha rohkem lubatakse siis pealt kuulata telefone, jälgida elektroonilisi sidekanaleid, siis inimestele tundub, et äh, nende suhted äh, võimudega on sattunud ohtu ja tekib küsimus, kas demokraatlikus riigis sellist asja ikkagi lubada saab ja seda skeptitsismi süvendab ka Ühendkuningriigi valitsuse ettepanek kommunikatsiooniandmete seaduseelnõu alal äh, Eh, kus siis, eh, mille kohaselt siis luuretalitused ise kontrollivad seda, kuidas nad andmete kaevandamist toime panevad, eh, kes seda teeb, kus ja kuidas. see on asja üks külg. nüüd teisalt terrorismivastased operatsioonid ei kuulu ainult luuretalituste pädevusse. korrakaitseorganid, tolliorganid, immigratsiooniorganid on samuti asjasse kaasatud ja nemad võivad samuti lubada sellist varjatud järelevalvet ilma kohtu loata kõik need ametkonnad ähm, on surve all kaitsta avalikkust. ministrid on sellisest asjast teadlikud ja on ka ise surve all. ja sellele survele tuginedes äh, ministrid mitte üksnes ei vii ellu seda varjatud jälgimise poliitikat, vaid äh, ka lubavad siis äh, igapäevaselt sellist järelevalvet suurendada varjatud äh, järelevalve on aga ainult osa nende, nendest operatsioonidest, mida terrorismis või organiseeritud kuritegevuses kahtlustatavate vastu läbi viiakse. muud infot kogutakse muude vahenditega ja seda infot hoitakse vägagi kiivalt äh, ja siin tekib küsimus, et kellega, kelle, keda sellest siis üldse teavitada äh, siin tekib nüüd tasakaalu küsimus vajalikkuse ja proportsionaalsuse vahele Äh, see puudutab nii ametkondi, kui nad siis äh, salajaseks jälgimiseks luba taotlevad, kui ka ministreid, kui nad seda luba annavad. Äh, nende varjatud jälgimisjuhtumite arv tegelikult ei ole, ei olnud väga suur tuhande üheksasaja seitsmekümne kaheksandal aastal ja muide, üks nendest juhtumitest puudutas sellise inimese telefoni pealtkuulamist, kes oli mõrvas süüdi mõistetud kohus leidis, et see, mida kohus tollal leidis, enam täna paika ei pea luuretalituste salajane järe, jälgimine, sealhulgas andmekaevamine ja profileerimine toimub palju suuremas ulatuses, kui on vaja selleks, et võidelda rahvusvahelise terrorismi ja äh, organiseeritud kuritegevusega Äh, klaasi äh, juhtumi puhul ütles kohus väga selgesõnaliselt, et valdkonnas, kus äh, kuritarvitamised üksikjuhtumite puhul on niivõrd hõlpsad ja kus neil kuritarvitamistel võib olla demokraatlikule ühiskonnale väga tõsine tagajärg, siis on oluline, et kontrolli kõige selle üle teostaksid siiski kohtud. õigusriigi põhimõtete kohaselt peab täitevvõimupoolne üksikisiku õigustesse sekkumine olema allutatud siis kontrollile ja seda kontrolli peab äh, teostama kohtunik, sest et kohtupoolne kontroll äh, tagab kõige paremini sõltumatuse, erapooletuse ja menetlustest kinnipidamise minu arvates eh, ja seda ma olen korduvalt öelnud, et on, et see, minu arvamus on, et praegune varjatud jälgimise ulatus ja see, kuidas seda lubatakse, eh, rikub seda tasakaalu vajalikkuse ja proportsionaalsuse vahel. me peame lähtuma nendest põhimõtetest, millele kohus juhtis tähelepanu Klaasi juhtumi puhul Eh, valitsus peab eh, sellest protsessist kõrvale jääma ja eh, loa andmine peab jääma siiski kohtunike pädevusse. see tähendab, et ametkonnad peavad pöörduma loa saamiseks otseselt kohtute poole, kui nad tahavad kellegi elektroonilisi sidekanaleid pealt kuulata, andmeid kaevandada või kasutada informaatoreid selline menetlus mitte üksnes ei vähendaks igasuguste vandenõude riski, kui me jätame täidesaatva võimu esindajad kõrvale sellest protsessist, siis vähendame ka poliitilise sekkumise võimalusi valitsused võivad väita, et see loomulikult ei ole vajalik, kuna luuretalituste tegevuse üle on piisav järelevalve. Ühendkuningriigis toimub sõltumatu järelevalve Äh, sest parlament ise nüüd tegeleb selle järelevalvega. aga nii selline järelevalve kui ka äh, uurimisvolitustega tribunalide poolne järelevalve toimub nii-öelda pärast seda jälgimise juhtumit ja mitte mingil juhul ei asenda siis sõltumatu kohtuvõimu poolt teostatud järelevalvet Äh, valitsus võib juhtida tähelepanu ka sellele, mis toimub äh, Ühendriikides, kus siis välisluure järelevalve seaduse alusel loodud kohtud äh, annavad loa salajaseks järelevalveks. sellest muide president Bush, kui ta pidas sõda terrorismiga, hiilis nendest kohtutest mööda ning kahe tuhande kaheksandal aastal võet-, vastu võetud siis konkreetse seaduse muutmisseadus andis täidesaatvale võimule tagasi need õigused, mis olid antud siis äh, nendele kohtutele. enne seda aga tegutsesid need kohtud üsna edukalt. Äh, oluline on ka see, et kui äh, Ühendkuningriigis hakkaksid kohtud andma lubasid telefonikõnede ja elektrooniliste sidekanalite pealtkuulamiseks, siis ei saaks valitsus praegu kasutada neid sellisel moel omandatud andmeid see, et kohtulikku luba on vaja salajaseks järelevalveks, ei ole midagi uut, see kehtib paljudes õigussüsteemides, näiteks Prantsusmaa õigussüsteemis äh, asja uuriv kohtunik äh, kontrollib äh, ametkondade salajasi operatsioone Äh, ja siia alla käivad ka siis need varjatud äh, jälgimisoperatsioonid. Äh, ma tahaksin juhtida siin tähelepanu otsusele aastast kaks tuhat viissada, number viissada kolmkümmend kaks, see otsus pärineb aastast kaks tuhat kuus, üheksateistkümnendast jaanuarist, see otsus on väga õpetlik see surve, mis ministritele avaldatakse, sellist survet kohtunike puhul ei ole, nii et, et kohtunikud suudavad säilitada tasakaalu vajalikkususe ja proportsionaalsuse vahel äh, ja nemad ei pea mõtlema poliitilisele kohustusele avalikkust kaitsta. samas äh, asjaga tegelev kohtunik näeb kogu operatsiooni ning äh, langetab otsuseid kogu seda laiemat pilti silmas pidades. mina olen selle süsteemi raames Prantsusmaal tegutsenud ja mul oli äh, väga hea meel et koht, kohtuvõim neid, seda tasakaalu korrigeeris, kui vaja kohtuniku üks kõige olulisemaid ülesandeid on see, et erinevalt Ühendkuningriigis äh, erinevalt Ühendkuningriigis siis lahendatakse need ebakõlad, mis tõendite vallas esinevad protsessi käigus ja see väldib igasuguseid vigasid ja seda, et inimesed mingi tehnilise põhjuse tõttu lihtsalt õigeks mõistetate ma sooviksin, et selline süsteem oleks ka Ühendkuningriigis, mul ei ole kahtlust, et äh, uuriva kohtuniku süsteem on parim tagatis avalikkusele, et nende eraelu on kaitstud, et seda teeb sõltumatu, mittepoliitiline, äh, reaalsetest oludest lähtuv äh, järelevaataja, aitäh! aitäh, härra Pickford! ja annan kohe sõna äh, härra Husseinile, kes on Privacy Internationali tegevdirektor ja tema räägib siis nüüd inimõiguste põhimõtete rakendamisest. Äh, nende organisatsioon Privacy International siis tegeleb selliste asjadega. niisiis, palun, teil on sõna. Äh, tere päevast, mul on suur au täna siin olla Äh, siin on tõesti olnud täna väga suurepärased esinejad ja küsimused on samuti olnud suurepärased. alustaksin sellest, et juhiksin tähelepanu äh, sellele, kuivõrd oluline on härra Bigfordi ettekanne äh, Ühendkuningriigis kui poliitikud millekski on luba, loa andnud ja meie, mina näiteks olen seitseteist aastat võidelnud selle nimel, et seda asja muuta ning äh, poliitikud äh, on väga tõrgsalt igasugustesse muudatustesse suhtunud, nad ei taha kohtunike poolset lubade andmist sisse viia. Äh, härra Pikford lõpetas oma ettekande sellega, et juhtis siis tähelepanu nendele probleemidele, mis lahendamist vajandavad. mina tahaksin kõnelda järelevalvest, aga võtke arvesse sedagi, et kui me ainus asi, mida me teeme selle, et parandame ära selle järelevalve probleemi, siis me tegelikult ei suuda probleemi lahendamiseks äh, kõike vajalikku teha. probleem ei ole ainult äh, järelevalves, probleem on õigusriigis. Äh, tahaksin juhtida tähelepanu kolmele asjale. vaadake, millistest programmidest me räägime. täna hommikul kõneldi Tempora programmist, mis siis kogub andmeid merealustelt kaablitelt, mis mida mööda siis andmed liiguvad. möödunud nädalal siis Ühendkuningriigi eh, kommunikatsiooni eh, pea, valitsuse kommunikatsiooni peastaabis süüditati selles, et nad eh, koguvad andmeid Yahoo ja Google'i andmekeskustest tegemist on tegelikult sõna otseses mõttes nende infokaablite ründamisega. niisiis, sellistest programmidest me räägime. siis teiseks kasutatakse ärasuguseid igasuguseid masinaid, seadmeid ja võrgustikke ja see on samuti äh, väga sarnane äh, rünnakuga ja mitte seadusliku juurdepääsuga. Need seadmed nii-öelda pööratakse nende kasutajate vastu, võrk pööratakse kasutaja vastu ja kolmas äh, järelevalveprogramm on siis äh, julgeolekuprotokolli, turvaprotokollide ja standardite ärakasutamine ja see minu arvates on kõige äh, hirmutavam, sellepärast et see jätkub ka pärast seda, kui me oleme seadused ära muutnud. riiklik julgeolekuamet ja ka meie Ühendkuningriigi luuretalitused on lihtsalt pro-, tootete disaini mõjutanud Äh, see jääb täielikult välja äh, juriidilisest järelevalvest ja kohtute tegevusest. Äh, tegemist on lihtsalt suurte ettevõtete poolt kasutatavate turvaprotokollide saboteerimisega. ning need, kõik need programmid seavad ohtu need programmid, mille me, millele me tugineme oma eraelus, tööalases elus, äritegevuses. Jen Berners eile Eh, juhtis tähelepanu nendele programmidele, nimetades neid kohutavateks ja rumalateks. Eh, nüüd keskenduksin sellele, mida meie Privacy Internationalis teha eh, just Ühendkuningriikide kontekstis. meie üks esimesi tegevusi oli kohtuasi valitsuse vastu Äh, koostöö eest PRISM programmi raames ja samuti Tempora programmiga äh, seoses pöördusime kohtusse. tahtsime küsida väga lihtsa küsimuse, millisel õiguslikul alusel see programm tegutseb? me uurisime asja väga põhjalikult, konsulteerisime riigi parimate juristidega, et välja selgitada, äh, millised seadused võimaldavad valitsusel teha seda, mida nad teevad. me esitasime oma hagi aga kahjuks tuli meil kasutada seda uurivate volituste tribunali. tegemist on tribunaliga, mis äh, sageli, kui mitte alati, on valitsuse poolel ja võib tunda, et ma siin äh, mainin negatiivse pildi sellest tribunalist, aga tegelikult on Briti luuretalitus seda ise tunnistanud Äh, nüüd räägiksin ka Tempora programmist ja äh, eriti suhetest ettevõtete vahel. Äh, väga palju on pööratud tähelepanu nendele ettevõtetele, kes osalesid PRISM programmis, aga tuleb arvestada ka nende ettevõtetega, kes osalesid siis nende merealuste kaablite jälgimises. oleme Majanduskoostöö ja Arenguorganisatsiooniga siis teinud koostööd, sellepärast et OSCD Äh, pöörab samuti tähelepanu sellele, kuidas ettevõtted inimõiguste kohustustest kinni peavad ja mis puudutab näiteks British Telecomi äh, äh, ja teisi ettevõtteid, siis kõik need on teinud koostööd Tempora programmiga. esitasime siis kirjad küsimaks nendelt ettevõtetelt, et kui luureorganid palusid neile anda juurdepääs merealustele kaablitele, mida nad siis tegi, kas nad küsisid, äh, milline on õiguslik alus, kas nad avaldasid vastupanu, äh, kas nad kasutasid juriidilisi vahendeid ja ja mis on äh, nende poliitika, kui nad saavad mõne riigi valitsuselt taotluse juurdepääsu andmetele, mis neile ei kuulu, nemad lihtsalt edastavad teiste inimeste andmeid Google näiteks on siin üks näide. aga tulgem nüüd selle salajasuse ja järelevalve küsimuse juurde tagasi Ühendkuningriigis ning teistes riikides me oleme olnud tunnistajaks sellele, et tegemist ei ole ainult üle, järelevalve probleemiga parlamendi poolt, vaid probleem on ka selles, mida parlament üldse teab. Äh, luure- ja julgeolekuasutused äh, omavad teadmiste monopoli, nad teavad, mida nemad tegelikult teevad, nagu üks USA kongressi liige ütles, äh, tegemist on nii-öelda kahekümne küsimuse mänguga, sa ei tea, mida peab küsima. kes oleks küsinud, et kas te olete näiteks rikkunud turvaprotokolle keegi ei esitaks ju äh, äh, julgeolekutalituse direktorile sellist küsimust. Äh, nii et, et tegemist on valdkondadega, mille üle parlamendil pole mitte mingisugust järelevalvet, nagu näiteks üheksakümne neljanda aasta telekommunikatsiooniseadus lubab riigi esitada siis korralduse sellele ettevõttele, kes teenust osutab ja see korraldus võib sisaldada ükskõik mida ja ja neid korraldusi ei pea tutvustama parlamendile, nii et, et parlament ei saa iial teada. kahe tuhandendal aastal korrati seaduses ja ka jälle seda, et parlamendil ei ole vaja teada, mida nõutakse ettevõtetelt ja härra Bigford kõneles siin äh, kommunikatsiooniandmete seaduseelnõust. kahe tuhande kümnendal aastal võeti see vastu, jällegi mõte oli selles, et valitsus võib äh, internetiteenuste pakkujatele Ühendkuningriigis alustada Äh, metaandmete kogumist ükskõik millise kasutaja või teenis, teenuse kohta, mis on väljaspool Ühendkuningriigi parlamenti, sellest teavitamata. nii et, et kõik need õigusaktid on põhimõtteliselt sellised äh, tühjad tšekid, kus on ainult allkiri all. nii et, et äh, järelevalvet võidakse, jälgimist võidakse teostada niimoodi, et parlament pole isegi teadlik, et midagi sellist toimub niisiis, jällegi tuleb küsida, kas ükskõik milline parlament saab üleüldse aru saa-, mi-, kuivõrd ulatuslik on see jälgimine, kas nad üldse teavad, milliseid küsimusi esitada. võib-olla ei ole üllatav, et näiteks USA-s ja Ühendkuningriigis äh, luureorganite äh, üle kontrolli te teostavad komisjonid äh, lihtsalt kaitsevad nende luuretalituste huvisid võib-olla kõige paremaks tõesteks selle kohta on, et möödunud nädalal me avastasime, alamkojas toimus arutelu nende programmide teemal ja juhuslikult äh, tuli ühes, äh, lekitas siis üks julgeoleku ja luurekomisjoni liige, et enne kui Snowden oma paljandustega välja tuli, ei olnud äh, selles komisjonis mitte kunagi arutatud PRIS programmi, seda hakati alles pärast alustama, nad ei teadnud, et äh, kas näiteks valitsusel on juurdepääs Google'i serveritesse või Microsofti äh, omadesse, nii et, et nad ei teadnud enne, enne Snowdenit sellest midagi, alles pärast Snowdeni paljastusi nad teadsid, mis küsimusi esitada. ja samuti endine valitsuse liige ja julgeolekunõukogu liige Äh, kirjutas hiljuti ajalehes Guardian, et äh, kahe aasta jooksul kõigil kohtumistel, kus ta oli, ei arutatud kunagi Tempora programmi. nii et, et see asi toimub juba valitsuse tasandil. Äh, me ei räägi siin parlamendi liikmetest, vaid isegi valitsuses ei arutata Tempora programmi ja kui tulla tagasi veel selle kommunikatsiooniandmete seaduseelnõu juurde, mida siin juba mainiti, siis siin on jällegi näide selle kohta, kuidas äh, parlamendist lihtsalt mööda mindi. kahe tuhande kaheksandal aastal äh, tuli valitsus välja selle äh, seaduseelnõuga, mis oleks võimaldanud siis valitsuse kommunikatsiooni peastaabil koguda andmeid siis kõigi Ühendkuningriikide kodanike kohta. leiti, et see ei ole vastuvõetav ning sellest poliitikast loobuti. või nii me arvasime. see seaduseelnõu esitati uuesti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, siin enam ei mainitud seda tsentraliseeritud andmebaasi ja parlamendis toimus vägagi põhjalik arutelu, kas ikka on vaja neid metaandmeid koguda ja analüüsida aga samal ajal oli juba see tsentraliseeritud metaandmete andmebaas olemas, kuigi parlament ei olnud seda veel ametlikult heaks kiitnud. lõpetaksin äh, sellega, kuidas edasi liikuda. nagu härra Pickford selgitas, meil on vaja oma menetlustesse kaitsemeetmed sisse viia. mina leian, et meil on õigusriik vaja taastada Äh, luuretalitused tihtipeale tegutsevad ilma piisava järelevalveta ja nüüd me näeme, mis juhtub, kui seda piisavat järelevalvet ei ole. nii et, et ma arvan, et äh, et see järelevalvemudel on lihtsalt läbi kukkunud. meil on vaja seadusi. me peame mõtlema, millised on need põhimõtted, äh, millele me tugineme, kaitstes siis inimõigusi kaasaegsel kommunikatsiooniajastul Äh, paljud eksperdid äh, on möödu-, äh, möödunud aasta jooksul üritanud siis neid põhimõtteid välja töötada ja ka seda, kuidas siis teostada side üle järelevalvet, pidades kinni inimõiguste põhimõtetest. et me saatsime välja need põhimõtted ka siis möödunud nädalal meie ettepanekud on tegelikult üsna tagasihoidlikud, me tahame panna järelevalve lihtsalt tugevamale õiguslikule alusele. Äh, on vaja selget seadus, mis võimaldab sellist äh, valitsusepoolset jälgimist, siin ei tohi olla mingit diskrimineerimist äh, definitsioonid nagu riiklik julgeolek näiteks peavad olema paremini defini-, defineeritud Ühendkuningriigi kontekstis majanduslik heaolek, järelevalve ja sekkumine peab olema proportsionaalne kohtunikupoolne luba on vajalik meil peab olema ka menetlus selleks, et ei toimuks mingit salajast andmete jagamist, peab olema läbipaistvus, mis ulatusega neid andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse ja kes, keda jälgitakse, süsteemid peavad olema turvalised ja seal ei tohi olla mingeid tagauksi. Need ei ole mingid vastuolulised ideed, tegemist on ideedega, mis on kooskõlas Euroopas kehtivate seadustega, rahvusvahelise kohtupraktikaga, mis puudutab kanalite jälgimist ning inimõiguste kaitset. Nende põhimõtetega jõuaksime äh, tagasi õigusriigi põhimõtete juurde ning nende põhimõtete alusel saame me alles hakata kõnelema järelevalvest, me saame järelevalve uuesti äh, Äh, sisse viia siis, kui me oleme õigusriigi põhimõtted uuesti kehtestatud. järelevalve selle, selleks, et säilitada siis äh, õigusriigi põhimõtteid, aitäh! aitäh! nüüd äh, alustame siis variraportööridega. ma saan aru, et härra Coelho esitab küsimuse kolleegi nimel, kes täna siin kohal olla ei saa, nii et, et härra Koeljo, äh, kõigepealt suur aitäh, Klooda. Äh, minu arvates oli väga huvitav kuulata härra Pikfordi sõnavõttu, äh, seda, et meil on vaja kohtunike poolset järelevalvet minu kodumaa ja Ühendkuningriigi vahel on suur erinevus minu kodumaal ei saa mitte ükski valitsuse liige anda luba äh, sidekanalite pealtkuulamiseks. me teame, et Ühendkuningriigis on mitmel valitsuse liikmel selline õigus. ja ma olen teiega nõus, kui te ütlete, et äh, ei piisa sellest, äh, kui kohtunike poolne järelevalve toimub siis pärast, kui asi on juba aset leidnud nii palju kui mina tean, on äh, väga vähesed tegevused järelevalve all, sellepärast et äh, neid tegevusi kontrollitakse niimoodi pisteliselt, mitte kõiki. nii et ma olen teiega igati nõus. ja samuti olen nõus härra Husainiga, kui ta ütleb, et probleemiks ei ole mitte järelevalve, vaid õigusriik aga hea järelevalve on oluline selleks, et tagada õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine. tahaksin teilt mõlema, mõlemalt küsida. Äh, kõigepealt äh, äh, järelevalve, kuidas me parlament, saa-, saame kõnelda tõsisest parlamentaarsest järelevalvest, kui selliste järelevalvekomisjonide liikmed ei valita parlamendi poolt, need nimetab ametisse peaminister, ma olin Londonis äh, ühe parlamenti järelevalvekomisjoni esimehega, see esimees ei olnud äh, peaministri erakonnast, tegemist oli teise erakonna liikmega, aga ta oli ametisse nimetatud peaministri poolt. kas niimoodi saab kõnelda korralikust parlamentaarsest järelevalvest? ning äh, kõnedles kohtunike poolsest järelevalvest Ühendkuningriigis, mulle öeldi, et kohtunik Äh, saab alles tagantjärele äh, analüüsida neid äh, tegusid, millest neid teavitab valitsus. kas me saame niimoodi rääkida korralikust järelevalvest, aitäh! suur tänu! Carlos, meil ei ole presidendid, meil on esimehed ja esinaised, presidente meil ei ole parlamendis. see on ju ikkagi meil siin Briti arutelu küsimusi oli üsna mitu ja ilmselt esitatakse sarnaseid küsimusi ka hiljem, nii et tehke lühidalt, kõigepealt David ja siis härra Hussein. suur tänu! head küsimused! eriti prantslase jaoks, kus äh, meil on ju selline süsteem, kus meil on eelkohtunike süsteem. see süsteem ilmselt ei ole sugugi selline kui Ühendkuningriigis, aga kus me peame alustama ja minu meelest on see oluline, on see, et Euroopa Inimõiguste Kohus Leanderi puhul otsustas aastaid tagasi, et luureandmete kogumine on äärmiselt keeruline kunst see, kui seda hakataks väga karmilt reguleerima, õõnestab tegelikult julgeolekuteenistuste suutlikkust korralikult äh, tegutseda ja seega ei ole enam rahvas, äh, on rahv-, satub rahvas ohtu. Euroopa Inimõiguste Kohus ütles, et äh, igasugune seadusandlus peab vastama proportsionaalsusele iga üksiku juhtumi puhul ja kui on piisavalt järelevalvet, siis on, siis sellest piisab selleks, et julgeolekuteenistused pea, saavad tegutseda nii vabalt, kui see on vajalik rahva kaitseks, aga öö, piisav järelevalve ei tohiks muutuda kuritahtlikuks ma olen teiega täiesti nõus, parlamentaarne järelevalve ei saagi kunagi hakata hästi toimima, sest nad on juba ajast maas ja ka juurdlevad tribunalisüsteem ei toimi, sellepärast et need leiavad ju aset kõik pärast seda, kui sündmus on juba toimunud ja üsna tihti äh, möödub väga palju aega, enne kui nende töö hakkab pihta ja nad on ka väga selekteerivad. kui meil on, kui me oleme tõesti huvitatud korralikust järelevalvest, siis meil peab olema kohtunik, kes langetab otsuse nende operatsioonide ajal vastavalt võimude tasakaalule. tema on see, kes seda tasakaalu hoiab. ja see on äärmiselt oluline, sellepärast et kui see äh, tasakaal saavutatakse andmete kogumise faasis, siis äh, kuritarvitamise risk väheneb ja pärast seda võib äh, lisajärelevalvet äh, rakendada. ja ma arvan, et parlamendisaadikutel, kes on valitud teiste parlamendisaadikute poolt, peaks olema järelevalveõigus ja pra-, peaministri poolt nimetatud isikutel sellistesse komiteesse asja ei peaks olema ja niimoodi risk väheneb, ega mingisugust äh, kõikehõlmavat imerohtu ei ole võimalik välja töötada, aga me peame riskid äh, tooma miinimumini. ja Prantsusmaa süsteemi ülevõtmine, kus meil on äh, sõltumatu järelevalve varusüsteem paigas, jätab julgeolekuteenistustele võimaluse oma tööd teha ja rahvast kaitsta, aga vähendab ka kuritahtliku tegevuse võimalust. suur tänu! kas Hossein, olukord Ühendkuningriigis on veel hullem, kui te kirjutasite, kirjeldasite, nimelt äh, selle komisjoni praegune esimees on endine minister, kes vastutas äh, antud valdkonna eest. aga nad on ise väga uhked, sellepärast et äh, seadusandlus muutus sellel aastal ja nad said lisapädevusi, sellest muidugi ei piisa, aga nad on siiski väga uhked seadusandluse kohaselt on täitevkomis-, täitevpoolel äh, endiselt õigus infot äh, kinni hoida selle komisjoni eest ja seega ma ei tea, kuidas see järelevalve peaks olema võimalik. nüüd komisjoni lähenemine ja kohtunikud. üldiselt äh, see ei ole aktiivkohtunik, vaid endine kohtunik, kes seda tööd teeb. ja üldiselt on neil personali väga vähe igal aastal eh, esitatakse umbes pool miljonit metadata analüüsimise taotlust ja üks väike ametkond peab siis eh, tegelema nende taotlustega, nendel ei ole piisavalt personali ja neil ei ole ka tehnilisi vahendeid või oskusteadmisi selleks, et oma tööd korralikult teha. aga üldiselt parlamentaarne järelevalve ja miks asjad Ühendkuningriigis on nii kehvasti, no mõelge sellele, et nad ei teadnud Prism programmist midagi enne ehk äh, praegu on siis selline olukord, et kas nad teadsid nendest salajastest massilistest jälgimisprogrammidest ja ei teinud midagi äh, nende osas või nad siis ei teadnud ja peavad siis oma äh, olemasolekut ikkagi õigustama. suur tänu. mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör ja tahaksin natukene laiendada härra Coelho küsimust. ja küsimus teile, David, peaasjalikult see, et äh, poliitikud ja ähm, äh, load ja Teie olles töötanud äh, Ühendkuningriigi sisejulgeoleku ja välisluure osakondades, olete ilmselt selle asjaga kokku puutunud nimelt minul on selline tunne, et väga poli-, väga paljud poliitikad, poliitikud äh, ei ole rahul sellega, et poliitikud saavad anda loa äh, jälgimistegevuseks või ministrid, nii nagu Ühendkuningriigis. minu küsimus on, sellest ei ole räägitud, äh, et peaks reformima seda süsteemi ja samas see reform äh, abs-, samas äh, praegune süsteem absoluutselt ei vasta tegelikkusele. Teie toetate äh, Prantsusmaa avatud süsteemi, mida juhib kohtunik. minu küsimus, arvestades seda, et meie tahaksime järelevalve osas ka oma soovitusi teha, selles osas õiguslik raamistik tundub olevat võtmetähtsusega, kui lähtuda teie öel-, öeldust meil ei ole sellist süsteemi Ühendkuningriigis, meil ei ole eh, sellist süsteemi, kus kohtunik eh, asja juurdleb, kas, kas me oleme lihtsalt selle jätnud inertsist nii, enamus inimestele see süsteem ei meeldi, aga keegi ei ole valmis seda ka muutma. professor Cameron ütles, et eh, Saksa ja Rootsi süsteemid on väiksemamahulised, nende julgeolekuteenistused on väiksemad kuid järelevalve nende üle on hoopis arusaadavam ja kõikehõlmavam. ja meie süsteem Inglismaal lihtsalt ei ole nendega võrreldes pädev. kas siin on meil seega siis struktuursed probleemid ja, ja poliitilised probleemid, te olite seal õigusasjade eest valmistav direktor äh,, Äh, kas äh, on raske selles osas mingisugust edusammu saavutada, sellepärast et poliitikud ei taha ennast äh, panna siin kaalule ja ei taha võtta seda riski, et hakata asju muutma. sellega kaasnevad ju tohutud poliitilised riskid ja ainult riskid nende jaoks. nii et milline on teie seisukoht? arvestades seda, et Inglismaa julgeolekuteenistus on üks nendest teenistustest, keda on äh, keda on süüdistatud jälgimistegevuses? suur tänu, head küsimused. kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, julgeolekuteenistuste äh, ausus äh, ja nende ministrite ausus ei ole seadnud küsimärgi alla, ma olen nendega koostööd teinud aastaid ja ma tean, kuidas nad töötavad luureametnike anomaalia on selles, et nad on suhteliselt paksu nahaga ja peavad inimestele valetama, sellepärast et nad peavad inimesi kaitsma, aga nad peavad olema eh, läbi ja lõhki ausad inimesed, sellepärast et kui nad ausalt eh, ei tee oma analüüse, siis on avalikkus ohus. ja seega, kui värvatakse inimesi julgeolekuteenistusse, siis nad peavad olema väga ausad. nüüd see küsimus, kas peaks äh, Äh, neid taotlusi esitama ministrid või kohus. minu seisukoht on, et Leanderi kaasumi arvestades äh, tuleme tagasi Euroopa Inimõiguste Kohtu juurde, mida täna siin ei ole üldse mainitud me peame tõsi, me ei saa äh, seda küsimust tõsiselt äh, arutada, kui me ei tule tagasi Euroopa Inimõiguste Komisjoni konventsiooni ja äh, Inimõiguste Kohtu juurde ja vaatame, mis seal on öeldud. Leander ütles väga selgelt, et kuivõrd äh, luuretegevus on väga keeruline tegevus, on ette nähtud suhteliselt äh, lõtv raamistik, äh, kus proportsionaalsus ja eesmärgipärasus on kõige olulisem nüüd elektroonilise jälgimise ulatus on kõiki tabanud üllatusena. see tohutu Liidu laienemine on äh, hoogu kogunud viimase viie aasta jooksul ja nii nagu parlamentäärid igal pool maailmas iga küsimuse osas vajavad aega selleks, et järgi jõuda, nad ei põrku tagasi selle küsimuse eest, vaid asi on selles, et kas nad saavad probleemist aru. meie Ühendkuningriigis saame aru sellest, et äh, kui paika pannakse kolmteist põhimõtet ja äh, et äh, kui tuleb mängu nii palju määruseid, äh, nagu sellest rääkis härra Cameron, lämmatatakse sellega need teenistused ja mitte keegi ei ole kaitstud, ei teie ega meie. seega meil peaks olema äh, hoopis jõulisem järelevalveorgan ja siit ma tulengi tagasi Prantsusmaa süsteemi juurde kui oleks paigas kohtunik, kes teeb koostööd julgeolekuteenistustega nende operatsioonide käigus, siis on tema see sõltumatu äh, poliit-, poliitikast sõltumatu rolli kandja, tema saab hinnata sel, nende otsuste tegemise ajahetkel proportsionaalsust ja vajalikkust, need otsused ju mõju, mis mõjutavad siis äh, eraisikute elu professor Hossein äh, on minu meelest täiesti õigustatult äh, esitanud küsimuse äh, Briti parlamendile, et mis toimub ja Briti valitsusele ja ta on tegutsenud, ta on pöördunud juurdlevate, juurdlustribunali juurde ja ma olen täiesti veendunud, et kui ta kaotab, siis ta pöördub edasi Euroopa Inimõiguste Kohtusse, kus see asi langetatakse, otsus langetatakse aga ma olen täiesti veendunud, et Euroopa Kohus vaatab tagasi Klaas kaasusele ja ütleb, et äh, olukord on muutunud, täitevvõim ei saa enam anda öö, äh, heakskiitu jälgimistegevusele, parlament ei saa enam olla järelevalveorganiks, vaid see peab olema kohus. millise süsteemi nad selle peale välja arendavad, ma ei tea, aga ma olen üsna veendunud, et nad toetavad sellisel juhul Prantsuse süsteemi, aitäh järgmisena Jan Albrecht, palun. suur tänu, suur tänu, et äh, tulite meie sekka. Teie teadmisi on meil siin hädasti vaja. kõigepealt lubage öelda, et ma olen väga rahul sellega, et äh, praegu ka Briti alamkojas äh, järelevalve käib täistuuridel ja loodetavasti ähm, äh, parlamentides hakkab asi liikuma, sealhulgas ka Briti parlamendis. mina ütleksin omalt poolt selgesti, et meie ülesanne on minu meelest väga selge sellepärast et küsimus on ju selles, et kas see, mis toimub Ühendkuningriigi julgeolekuteenistustes praegu vastab nendele põhimõtetele, mille osas me oleme kokkuleppele jõudnud, ma hindan kõrgelt teie viiteid Euroopa Inimõiguste kohtudele, kohtutele, aga äh, juristide omavahelise koostöö põhimõte on ka oluline põhimõte ja põhiõiguste harta on ju siduv ka Ühendkuningriigi jaoks äh, ja see on tõsiasi, millest Euroopa Parlament ei saa mööda minna. ja seega mul on väga hea meel, et te meiega koostööd olete valmis tegema nendes küsimustes. seega kõigepealt minu küsimus teile puut-, puudutab seda äh, REPA seadusandlust ja äh, osa A punkt kaheksa Tempora programmis samuti. ma tahaksin täpselt teada, kas te võiksite täpsemalt selgitada, kuidas see asi siis käib, kui antakse repa äh, osa kaheksa punkt neli alusel heakskiit äh, või luba, sellepärast et vastavalt seadusandlusele peaks rääkima sellisel juhul konkreetsest isikust või konkreetsest kohast aga kaheksa punkt neli punkt üks osas ei oleks see ju siis nii, kui näiteks antakse see luba veealusele valguskaablile ja selle pealtkuulamise aparaatidega varustamisele, kas see oleks teie meelest küsitav? ja kas äh, taolised parlamendipoolsed heakskiidud või load, kas sellele all äh, on ka mingisugune valitsusepoolne heakskiit ja kas taolised ähm, lubade süsteemid äh, üldse ähm, hõlmavad selliseid programme nagu Tempora. see on otseselt seotud ka loomulikult sellega, et infot analüüsitakse meie territooriumist väljaspool või analüüsitakse infot, mis tuleb territooriumilt väljaspoolt. ja kuivõrd tegemist on Ühendkuningriigi riikliku julgeoleku küsimusega ja see ei ole Euroopa Liidu ühise julgeoleku küsimus, siis, siis kuidas te nendele lähenete? David ja siis kas? väga hea Tempora ja Repa. vastus teie küsimusele on ilmselgelt see, et äh, juurdleva pädevuse tribunal on see, kes otsustab kaebuste puhul, kuidas sellega on. ja siis Euroopa Inimõiguste Kohus äh, langetab otsuse selles küsimuses. ja rohkem ma sellele küsimusele roh-, midagi enamat vastata ei saa. nüüd äh, riigisekretäri äh, Äh, sertifikaat, jah, REPA alusel peab riigisekretär mingisel hetkel esitama, eriti julgeolekuteenistuste puhul omapoolse sertifikaadi, aga teistel juhtudel äh, politsei või korrakaitseorganid võivad äh, kõrgel tasandil ise oma otsused langetada, et kas selline salajane jälgimistegevus on lubatav või mitte, kas te selgitate täpselt äh, seda, mis mure meil on selle äh, juurdleva pädevuse tribunaliga, milline on see õiguslik raamistik, mis kehtib ja me küsime täpselt samasuguseid küsimusi REPA sertifikaatide ja lubade kohta. mis äh, on huvitav, on see, et luure julgeolekukomisjon, kui nende käest küsiti tempora ja Prismi kohta, siis ka nemad äh, tekitasid küsi-, tõstatasid küsimuse õigusliku aluse osas, et kas need repaload ja üheksakümne neljanda aasta seadusandlus, äh, kas inimõiguste harta katab neid punkte, need on need küsimused, mille meie oleme siis ka sellele tribunalile esitanud ja nemadki esitavad neid küsimusi. aga põhimõtteliselt, mida see kõik siis tähendab? on see, et äh, peamine küsimus on see, et kas äh, on kohane see, et riik äh, eristab siseriikliku kommunikatsiooni ja väliskommunikatsiooni vahel, Ameerika Ühendriikide kodanike ja väliskodanike vahel. tänasel kommunikatsiooniajastul, meie majandusühenduste ajastul minu meelest ei ole võimalik neid asju omavahel eristada nii selgelt ja seega repase kogu osa puudutabki äh, meie eristamist teistest. suur tänu, kas Cornelia Ernst, palun järgmisena. suur tänu. see äh, ameeriklaste ja mitte-Ameerika kodanike eristamine, sellest me kuulsime väga palju meie Washingtoni äh, külaskäigu ajal ma olen teile väga tänulik selle eest, mida te olete öelnud ja see, et te olete nii otsekoheselt meie ees äh, esinenud, seda ma hindan kõrgelt. kuigi see muidugi äh, väga optimismi ei äh, sütita meis niigi juba halil päeval. aga hea küll. ma tahtsin küsida veel midagi selle kohta, mis te ütlesite õigusliku aluse kohta jälgimistegevusele ja te ütlesite, et teie meelest selleks õiguslikku alust ei ole ja et kui õiguslik alus üldse oleks sellele jälgimistegevusele, eh, siis eh, see poleks ka õige seadusandlus. Te ütlesite, et parlamendidel ei ole järelevalvevõimu, et organitest lihtsalt eh, minnakse mööda ja te ütlesite, et õiguslikku alus, et õiguslik alus tuleb taaskehtestada ja õigusriik tuleb taaskehtestada ja küsimus on selles, et kuidas me selle soovitusega mis me sellega nüüd ette peaksime võtma, mis on need kõige olulisemad punktid, millele me peaksime tähelepanu pöörama? ja me peame mõtlema ennekõike kodanikule, kes selle kõigega täiesti kaitsetult kokku puutub. mis me ütleme kodanikele, keda see asi puudutab? mida te soovitate meil ette võtta? see, mis te täna siin räägite, nagu ma ütlesin, ei ole kõik äh, väga optimistlik, aga mingisuguseid konkreetsemaid äh, äh, ettepanekuid me tahaksime kuulda. Saksamaal meil oli NSA uurimuskomisjon ja probleeme tekkis põhiseadusliku kaitsega, mitte ei olnud probleem selles, et et kuidas seda jälitamistegevust tehakse, vaid et mis tüüpi see on. teinekord andmed, mis koguti, olid äh, Äh, vigased ja äh, inimesed, kes oleks pidanud tegelikult olema järelevalve all äh, või jälgimise all, seda ei olnud, see tuli näiteks meil Natsionaalsotsialistliku Erakonna juhtumiga väga selgelt esile. ma arvan, et see on asi, mida me lihtsalt kohtukontrollidega ei suuda lahendada. suur tänu, Kornelia! kõigepealt sõna siis David ja siis Kas. ma ei ole veendunud, et ma saaksin siin üldse lisasoovitusi anda tuleviku kohta ja oma tulevikunägemuse kohta. mis puudutab riske, siis eh, selle peavad ära otsustama julgeolekuteenistused vastavalt äh, luureanalüüsile, mis äh, nad äh, selle riskiga ette võtavad. minu ettepaneku kohaselt peaksid nad siis esitama kohtunikule kohe taotluse jälgimise läbiviimiseks, kohtunik peab otsustama, milliseid vahendeid nad saavad kasutada ja e, kohtunik on siis see, kes kaalub e, omavahel riigi ja üksikisiku õiguseid ja vaatab, e, kas meetodid, mida oleks võimalik kasutada, on seaduspärased ja siis ta langetab otsuse, et kas riski vähendatakse või hoopis kuritarvitatakse inimesi selle riski alusel. härra Hossein, meil on vaja kõikehõlmavat äh, järelval-, jälgimisseadusandlust. praegu meil on tegemist lapitekiga liikmesriigiti äh,, asjad, mida valitsused tahavad. Ühendkuningriigis on meil äh, julgeolekuteenuste akt äh,, terve rida teisi akte, meil on näiteks äh, ähm, kommunikatsiooniandmete eelnõu, sellepärast et valitsus tahtis seda, andmeid hoit- äh,, äh salvestatakse sellepärast, et valitsus tahab seda. me peame lõpetama seadusandluse vastuvõtmise sellepärast lihtsalt, et valitsus seda tahab, vaid me peame nõudma kõikehõlmavat õiglusrežiimi, me peame massilise inimeste jälitamise keelustama, ma lihtsalt ei saa aru, kuidas see läheb kokku inimõiguste põhimõtetega ja ma ei saa sellest aru ja see tuleb keelustada kohe ja tehnoloogiaga vigurdamine, samamoodi eh, julgeolekustrateegiate ka vigurdamine, see on julgeolekuteenistuste poolne uskumatu samm, kui nad hakkavad õõnestama neid protokolle, mida meil kõigil on vaja täita selleks, et oma elu elada, oma asju ajada. ma tegelikult olen suhteliselt optimistlik, tõesti, ma olen optimistlik selles osas, et asjad pöörduvad paremaks. Äh, Ühendkuningriigi valitsuse sidekomisjon äh, telegraafe äh, jälgis, inimesed kalutsevad ja nemad olid äh, ise need, kes peaasjalikult telegramme saatsid, aga tänapäeval inimesed saadavad emaile üle terve maailma, ettevõtted äh, saadavad emaile, kasutavad neid kommunikatsioonivahendeid palju rohkem kui varasemal ajal ja me peame olema veendunud, et me saame seda teha turvaliselt. ja sellepärast on olulised sellised kogud äh, nagu Äh, telekommunikatsiooni kogud, interneti kasutajate kogud ja nii edasi. ja nemad on äh, ilmselt väga pahurad selle üle, et meie süsteemidesse niimoodi tungitakse sisse. Äh, härra Bigford veel kord, ma tahaksin väga kiirelt öelda, et ärgem unustagem seda, et meie opositsioon ehk siis terroristid, organiseeritud kurjategijad, nendel on juurdepääs äh, kõige peenematele kommunikatsioonivahenditele, dark web ja teistele taolistele meetoditele. ja neil on ka väga suured oskused ja tehnoloogia riigi kõigi erasaladuste häkkimiseks. ja kui me seda ei arvesta ja kui me sellele realistlikult ei lähene ja ei mõista seda, et me peame tõesti Äh, jälitustegevust laiendama selleks, et sellele vastu astuda, siis äh, me seame ennast ohtu. jaa, suhteliselt äh, huvitav lõppsõna. Anna Koomes järgmisena. suur tänu, härra Hossein. Te ütlesite, et õigusriik tuleb uuesti jalule seada enne kui järelevalvealast tegevust on üldse võimalik parandada. me räägime siin tõesti õigusriigist, me räägime demokraatiast. nimelt, et äh, mulle on jäänud mulje, et demokraatiat äh, võib hakata väänama, keegi võib plaanida siin riigipööret, kui me ei taga seda, et õigusriik uuesti jalule seatakse ja kui me ei taga seda, et tõesti demokraatlik järelevalve saab paika ja seda praegu ei ole mitte kusagil, eh, ennekõike Ühendriikides, eelmisel nädalal me käisime seal ja ma küsisin Mike Rogersilt, kes on eh, esindajate koja julgeolekukomisjoni esimees, tema käest, et kui president ei teadnud sellest tegevusest, siis kes teadis, kas komisjon teadis, ta ei vastanud. nii et eh, ma ei tea, kas ta ei teadnud ja ei tahtnud öelda või ta tõesti ei teadnud mis tähendab seda, et suur vend on nüüd äh, täiesti omapäi tegutsemas. ja sealt edasi ma küsisin paljude osapoolte käest, et mis edasi saab siis, NSA hakkab presidendi järel ka luurama või? ja teie küsimus, Anna? nii et minu küsimus äh, Ühendkuningriigi puhul, härra Bigford Te ütlesite, et president Bush läks mööda kohtutest ja nõrgestas kohtuid ja hiljem nad nõrgestati neid veelgi. kas te võiksite meile öelda, et kas keegi, keda te teate, ka vahistati sellepärast, et mindi lihtsalt mööda kohtutest? kas on mingid konkreetsed näided? ja kas te olete kohtunud äh, ka inimestega, kes on tõesti sattunud praeguste mehhanismide ohvriks? ja kas koostöö, mida tehakse Ühendkuningriigiga, kuidas Ühendkuningriik ähm, Ühendriikidega sõlmitud lepingute alusel teeb nendega koostööd täiesti ilma kontrollita. ja Briti süsteem kui nad tõesti Belgacomi ka tegid nii, nagu väidetavalt tegid ja kui äh, Ühendkuningriigi luureteenistus häkkis äh, Belgia telekommunikatsioonisüsteemidesse, kas nad tegid siis seda Briti ministri heakskiidul? ja kas Briti äh, saatkond äh, Berliinis tõesti luurab saatkonna katuselt kantsleri ametit, ametkonda et kas ta teeb siis seda ministri heakskiitusel, heakskiidul, kas kuskil siis see vastutus lõpuks äh, kellelgi lasub ka Ühendkuningriigis? ja nüüd koostöös teiste äh, agentuuridega, teiste teenistustega, äh, julgeolekuteenistustega. meil on süsteemid ja Euroopa liikmesriigid erinevad, Carlos Coelho rääkis meie koduriigist. aga me oleme näinud ka seda, kuidas seda süsteemi on võimalik kuritarvitada. kas äh, on võimalik, et sellist asja tehti ka teiste äh, julgeolekuteenistuste poolt, nagu seda on teinud britid? ja kas nendel on olnud sellist koostööd Äh, ka Euroopa väliste teenistustega, kas on paigas mingi selline süsteem, et elementaarsetest reeglitest, äh, mis on õigusriigi aluseks, äh, et neist peetakse kinni? näiteks seesama Brasiilia kodaniku juhtum, tema oli siis selle Guardiani ajakirjaniku elukaaslane kas te kujutate ette, et brittide ja Brasiilia julgeolekuteenistuste vahel oli mingisugune koostöö, kes selle vahistamise siis äh, tellis, minister, politseijuht äh, või julgeolekuteenistuse juht või kohtunik? ma küll ei tea, kas te oskate vastata sellistele küsimustele? proovite vastata nende küsimuste tulvale? ja võib-olla teie lõppmärkused ka kohe, nii et proovige vastata siis sellele küsimusele. ja siis äh, viimased märkused ka David kõigepealt, palun. suur tänu, suur tänu, Anna tegelikult jah, ma ei saa ühelegi teie küsimusele vastata, sellepärast et mul ei ole lihtsalt äh, tõsiasju käepärast mis puudutab kohtutest möödaminek, kõigepealt äh, president tegi täitev, võttis vastu täitev dekreedi ja kahe tuhande kaheksanda aasta seadusandlus tegelikult, mis vastu võeti, kiitis heaks selle, et äh, mindi mööda kohtutest ülejäänu osas, nagu ma ütlesin enne, see, mis tegelikult on toimunud, on see, et info kogumise ulatus on plahvatuslikult äh, tõusnud ja käinud seega kaas ohtudega ta vastab nendele rünnakutele, mille on äh, läbi viinud need isikud, kelle julgeolekuteenistused ja korrakaitseorganid on võtnud jälgimise alla. parlamendid üle terve parla-, maailma ja sellepärast me ka täna siin koos istume, on mõistnud seda, et peab olema mingisugune parem kontrollimeetod nende tohutute andmete kogumiste ja, ja öö, öö, sorteerimiste osas. ja kokkuvõtteks minu seisukoht on, et ma ei arva, et järelevalve iseenesest äh, lahendab selle probleemi. see on äh, liiga hiljaks jäänud lihtsalt, see kõik leiab aset pärast äh, sündmust, ex post facto ja ma ei arva ka seda, et seadusandlus võiks selle probleemi lahendada, jah, võib-olla seda tuleks kaasajastada, kuid seadusandluse koorem, mis julgeolekuteenistuste tööd piirab, paneb meid ohtu, seab meid ohtu. me peame hoopis äh, väga tähelepanelikult lugema Leanderi põhimõtet, proportsionaalsus, vajalikkus ja mingisugune selgus seadusandluses on vajalik ja siis äh, tuleb sisse tuua Äh, algfaasis, sellel ajal kui operatsioonid käivad, kohtulik järelevalve ja sellele peaks siis olema äh, lisaks sõltumatu parlamentaarne järelevalve hiljem, see annab äh, julgeolekutöötajatele võimaluse meid kaitsta ja samas toob absoluutse miinimumini selle süsteemi kuritarvitamise ohu, suur tänu härra Hossein, äh, Anna, need olid suurepärased küsimused ja Belgakomi küsimuses eest ma põrkun tagasi, ma lihtsalt tõesti ei tea. ma tõesti ei tea, kuidas me saame vastutusele võtta valitsuse selle eest, et nad on häkkinud sisse teise riigi taristusse. Swiftiga sama asi, kuidas me Swifti osas vastutuskohustuse la-, öö, äh, seame me oleme seadnud tohutult, esitanud tohutult kaebusi ja nii edasi ja ma tõesti ei tea Äh, metsik lääs. Äh, üheksakümnendatel aastatel me rääkisime, et internet on metsik lääs ja midagi tuleb ette teha. nüüd on valitsused äh, metsiku lääne kauboid. Facebooki mantra vist on see, et liigu kiiresti ja, ja tee asju katki ja et kõik tänu sellele, et me oleme nii ettevõtlikud, oleme lõpuks miljonärid vot niimoodi tegelevad meie julgeolekuteenistused, liikuge kiiresti, jätke maha kaos ja ega sellest midagi ei ole, sellepärast et valitsus ja parlamendid lihtsalt panevad, kirjutavad pärast selle seadusandlusesse ja kõik ongi seaduslik. minu peamine küsimus on see, et äh, keda siis võtta vastutusele Ühendriikides selle eest, et asjad äh, on läinud nihu? minu meelest äh, FISA äh, ja Kaitse-Ameerika seadusandluse kõige hullemad muudatused olid see, et ettevõtted said immuniteedi koostöö eest valitsusega. see tähendas seda, et äh, oli võimatu igasugune äh, kohtupoolne reaktsioon valitsuse tegevusele. teisisõnu, vastutuskohustust ei lasunud nendel absoluutselt me peame sellele asjale panema piiri, me peame tagama selle, et ettevõtted, kes sellist tööd teevad, oleksid vastutavad. ei ole selline vabatahtlik koostöö valitsusega lubatav lihtsalt sellepärast, et nad arvavad, et see on hea mõte. SWIFTiga läks just nii. Nemad arvasid, et oleme valitsuse vastu lahked ja anname andmed edasi, aga nemad ei olnud nende andmete eda- eh,, omanikud ja kuidagi tuleb ära reguleerida ettevõtete ja valitsuse vahelised suhted, sellepärast et seesama Facebooki mantra eh, kui seda rakendatakse ettevõtete ja valitsuste vahelistes suhetes, see tähendab seda, et äh, valitsused ütlevad, et teege meiega koostööd ja meie kirjutame siis sellised seadused, mille alusel äh, te võite need süsteemid edastada ja kui seda, seda ei tee, siis me häkime lihtsalt teie süsteemidesse, me kasutame valguskaableid ja võtame sealt need dokumendid. Prism programm ja Google'i andmekeskuste häkkimine, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet kas seda tehakse vastavalt äh, seadusandlusele või jällegi äh, valitseb igal pool metsik lääs. see muidugi ei olnud väga optimistlik sõnavõtt um,. The... sooviksin nüüd äh, selle paneeli lõppedes öelda, et meil ei ole otsest ligipääsu kõrgematele kõrgemate ametnikega luureteenistustes, nii et äh, MI viie, kuue kõrgemad ametnikud äh, edastasid äh, selles see info oli tõesti väga väärtuslik ja suur aitäh teie tänaste sõnavõttudest, suur aitäh selle eest, et täna siia tulite. Eh, niisiis, eh, sellega oleme oma eh, maratoni järgmisse faasi jõudnud. ärge mind süüdistage, sekretäriaat pani selle kava kokku, me saame jätkata järgmise neljanda osaga Äh, see puudutab siis infot äh, ja äh, ja see kohtumise osa ei toimu suletud uste taga. niisiis info Euroopa Liidu USA transatlantilise ekspertide rühma kohta, palun. kolleegid, me oleme teadlikud, et teil on aega vähe. jah, kõik siin äh, ruumis olijad saavad äh, auhinna selle eest, et endiselt siin olete, siia on jäänud meie tuumik. jah me oleme viis minutit ajakavast ees tegemist on siis äh, meie koosoleku osaga, mis ei toimu suletud uste taga, infot annab siis Euroopa Liidu USA transatlantiliste ekspertide rühm. tegemist on siis äh, meie koosoleku viimase osaga ja saame siis äh, ülevaate parlamentide mul ei olegi päris eh, siin infot selle kohta, kuna see viimane kohtumine toim-, eile toimus. niisiis eh, ma vaatan ajakava, ma tean, et inimesed peavad lennukite ja rongide peale jõudma. Well. niisiis, ma tean, et mitte ainult teie, vaid ka saadikud, nii et, et me peame tegema kiiresti. kui palju aega teil vaja on? No point in asking him. Could you Teie siin ärge mulle öelge, mida teha. teeme siis kiiresti ja mulle kogu aeg öeldakse, et aega on meil küllalt, aega on meil küllalt. ärme täna niimoodi asjale läheneme. teeme siis kiiresti äh,, lühidalt äh,. Paul, kas sina alustad? aitäh kohtusime eile kolmandat korda siis USA delegatsiooniga. tegemist oli kohtumisega, mis tegelikult pidi juba poolteist nädalat tagasi Washingtonis toimuma. aga arvestades probleeme ja hiljutisi paljastusi, siis me palusime, et see kohtumine edasi lükatakse. Eh, a meeting in Brussels and, and not in Washington eh, niisiis ameeriklased palusid, et see kohtumine edasi lükataks. Bruce Swartz äh, juhtis siis äh, nende delegatsiooni ja Robert Litt. tema on siis äh, luureorganite esindaja Valges Majas. ning tegemist oli siis inimesega, kes osaleb, kes esindab äh, USA valitsust väga paljudel kongressil toimuvatel kuulamistel ja ka mujal. eilsed arutelud toimusid äh, tuginedes siis põhjalikele küsimustele. Need puudutasid ähm, siis äh, Fraseri akti sanktsioone, osa kaksteist, viisteist, seda, kuidas andmeid edastatakse valitsusele, seda, kuidas kasutada kogutud või omandatud andmeid, andmete levitamist ja säilitamist, äh, kogumise ulatust, kvantitatiivseid äh, näitajaid nende eurooplasi puudutavate programmide kohta ja siis veel äh, osaga korralduse kaks, kolm, kolm, kolm kohta ja veel küsimused, mis puudutasid õiguslikku alust ning äh, seda, äh, mis, äh, milline on siis suhe eraalltöövõtjatega. niisiis, tahaksin öelda, et need arutelud võrreldes varasematega toimusid konstruktiivsemas õhkkonnas enne kohtumist Äh, äh, USA peaprokurör äh, tegi avalduse, et USA valitsus arvestab Euroopa murega eraelu puutumatuse pärast, mis on tõstatanud seoses USA jälgimisprogrammidega ja selline avatus eurooplaste suunas leidis kajastamist ka siis eilsel kohtumisel. Ameerika delegatsioon teavitas meid sellest, et USA-s asjad liiguvad väga kiiresti ning USA valitsus äh, ning äh, eraelu puutumatuse järelevalveamet, äh, mille president Obama lõi, tänab meid siis ettepanekute eest selle osas, kuidas USA seadused ja, ja mehhanismid selles osas saaks äh, viia paremasse kooskõlla siis äh, andmekaitse ja põhiõigustega. Robert Litt vastas siis äh, küsimustele, äh, kuidas neid andmeid kogutakse, millised on piirid, kuidas neid kasutakse, kuidas, milline on nende programmide lisaväärtus. Schwarz. Onward transfers and data retention Eh, keskendas siis andmete säilitamisele, saime mitmeid vajalikke selgitusi, aga ehm, eh, need andmed ei ole avalikud ning eh, mis puudutab nüüd andmete kogumist, andmete kogumist Euroopas ja seda, kui palju Euroopa kodanik, kui paljusid Euroopa kodanikke puudut-, see puudutab, see, see küsimus jäi vastuseta USA delegatsioon lubas, et nad vaatavad, mida siis saab ette võtta eh, selleks, et meile täiendavat infot anda. toon ühe näite. USA seaduste järgi USA valitsus on kohustatud igal aastal andma aru selle kohta, kui palju USA kodanikke Eh, kui paljudele USA kodanikele viidatakse nendes eh, raportites, mis koostatakse eh, siis nende jälgimisandmete põhjal ja edastatakse siis presidendile või teistele valitsusasutustele. ja meie küsisime, et kas me ei võiks, saaks siis ka sellist arvu, et kui palju Euroopa kodanikke leiab mainimist sellistes raportites Äh, kui avalikustatakse, kui paljusid ameeriklasi nendes raportites äh, mainitakse, et äh, võib-olla siis te võiksite meile öelda ka siis, kui tihti eurooplasi mainitakse. ning see ja täpselt see oli seotud selle küsimusega, kui paljusid Euroopa telefoninumbreid pealt kuulate, kui palju andmeid eurooplaste kohta kogute ja nõnda edasi, nendele küsimustele ma vastust ei saanud muidugi. USA pool andis ka ülevaate praegustest äh, reformiteemalistest aruteludest. praegu on siis esitatud äh, ettepanekud, mis puudutavad siis USA kodanike eraelu puutumatust. aga äh, tuntakse siis ka üha rohkem muret siis mitte USA kodanike kaitse pärast ja me peaksime siis selgemini väljendama oma nõudmisi selles valdkonnas ja väga hea oli kuulda, et parlamendi delegatsiooni külaskäik ja, ja ka asepresidendi külaskäik mõjutas asju. minu arvates on see hea, et on esitatud ettepanekud ja võib-olla samasugune ettepanek tuleks esitada ka siis järelevalvekomisjonile komisjon praegu koos eesistujamaga valmistab ette siis ühisaruannet, mille esitame Koreperile, kui see valmis saab. suur aitäh. ja loomulikult oleme valmis vastama küsimustele. Äh, äh, kas te soovite midagi lisada? ei, ei soovi, aitäh. nagu te ütlesite Äh, tehti ettepanek, ma arvan, et neli siinviibijat olid selles delegatsioonis. meie oma komisjonis ja väliskomisjonis äh, tegeleme ka selle teemaga, sel nädalal me pidime need asjad küll edasi lükkama, aga äh, kohtusime. Mm, uh, who I understand was, was in Mhm. kohtusime siis äh, mitmete äh, Ameerika poole esindajatega ja nüüd küsimused. Carlos, kas sa tahad Rahvapartei nimel esitada küsimust? Jan, kas sina soovid esitada küsimust kui variraportöör? aitäh aitäh selle info eest. mul on üks küsimus. Te lõpetasite selle töö ja pidades silmas, mida te siin ütlesite, kas on mingeid täiendavaid samme, mida komisjon kavatseb astuda USA-poolse jälgimise vallas kas te selgitaksite neid meetmeid, mida rak-, rakendatakse riikliku julgeoleku vallas eh, nii Euroopas kui ka USA-s? Eh, ajakaalutlustel võtame kõik küsimused kokku. Kornelia, on sul küsimus? aitäh enam-vähem seda ma ootasingi, sellist ettekannet. me näeme, et USA valitsus pöörab tähelepanu sellele, mille üle eurooplased on kaevelnud. tahaksin küsida, mida te ootate sellelt ekspertrühmalt? ma pean ütlema, et äh, mul ei ole asjast väga selget pilti, ma üritan siin esitada provotseerivaid küsimusi, nagu te teate. me ei ole väga rahul selle olukorraga, me ei ole väga rahul nende vastustega, mida me oleme saanud, aga noh, sellist vastust me tõenäoliselt ootasime. aitäh, Anna Järg um,. I I got the feeling from uh, the, the... ma äh, sain niimoodi aru kontaktidest möödunud nädalal Washingtonis, et äh, et äh, meie muredest ollakse teadlikud. ja et küsimused tuleb lahendada sellisel viisil, et need ei mõjutaks negatiivselt meie kaubandusläbirääkimisi võttes arvesse, et see on, äh, võib mõjutada oluliselt eriti just digitaalmajandust. kuid oli üks valdkond, kus ma nägin, et seisukoht oli väga jäik, kuigi nüansseeritud. see puudutas äh, äh, õiguslikku kohtumisse pöördu-, kohtusse pöördumisõigust äh, nende eurooplaste jaoks, kes on sellesse võrgustikku sattunud. Öeldi, et selles osas on, äh, äh, selles osas saavad nad töötada ainult Ameerika enda kodanikke. soovisin küsida, et kas me saaksime oma kogemustest õppida riigidepartemangus saime väga Äh, jäi ka seisukoha kuulda, et, äh, et kui me annaksime samasuguse võimaluse, samasuguse Euroop-, sellise võimaluse eurooplastele, tuleksid ka näiteks äh, afgaanid samasugused õigused endale nõudma, afgaanid on minu meelest ka inimesed, aga see selleks. millised on teie, milline on teie nägemus selles valdkonnas? ja palun viimane küsimus, Brigitta. Ähm, võttes arvesse, kui paljusid äh, raporteid meil on, võttes arvesse äh, äh, neid erinevaid nägemusi, mille, mille õiguslikkust me ei saa kontrollida, tuleb mulle meelde vanasõna usalda, kuid kontrolli kuid äh, mis puudutab nüüd kontrolli, siis äh, peab ütlema, et väga raske on otsustada, milliseid äh, inspekteerimis- ja kontrollimehhanisme on mm, kasutatud. me oleme kuulnud väga paljusid eksperte, kes on siin öelnud, et tulevikus asjad muutuvad. täna hommikul me rääkisime NSA eelarvest. et eelarve on igal aastal seitse miljardit ma ei tea, kas siin on mõeldud dollareid või eurosid. ning äh, nende jaoks töötab kolmkümmend tuhat inimest. see, e, ma ei usu, et nad homme, kui neil e, ka eelarvet kärbitakse, nad pooled töötajad lahti laseks. ning äh, minu küsimus oleks, et mis on võib-olla provokatiivse iseloomuga Eh, sellel peaks vastama komisjoni esindaja, kuid eh, võttes arvesse, mida me täna siin kuulnud oleme, kas eh, oleks võimalik loota, et näiteks nõukogu jätaks, jätaks, jätaks ummik tänavasse vabakaubanduslepingu Ameerika Ühendriikidega, seni kuni asi pole selge. suur tänu me olime eh, kolleegidega toimunud kohtumisel, kus, eh, kus rääkisime ka eh, transatlantilistest suhetest ning Paul Plitsiga ning me küsisime, kuidas äh, see kohtumine toimus, kas see on osa pikaajalisest strateegiast ning eh, kas eh, meil on võimalik kuidagi eh, loota nendepoolseid kommentaare pärast seda, kui nad on pikka aega öelnud, et, et luureküsimustes nad mingeid kommentaare ei edasta. ning lõpuks siis mindi siis ähm, kapitooliumile ja äh, räägiti seal meie nägemusest. Äh, ma tahaks teada, milline see strateegia hakkab olema. see strateegia on väga oluline, sest see hõlmab äh, selliseid küsimusi selle kohta, mida teevad Euroopa valitsused, sest meie käest ja meie eh, parlamendi liikmete käest küsitakse selle kohta pidevalt. me tahaksime teada, mida siis tema ütleb, meie leiame, et tegu on huvitava strateegiaga. ning viimane küsimus, millal viimane lõppraport valmis saab ja millal te järgmisena kohtute, aitäh? okei okay, um,, on the question of um... nüüd, mis, see, mis puudutab järgmiseid samme, on aus öelda, et äh, komisjoni jaoks on kõige olulisem äh, samm määruse vastuvõtmine, sest äh, sellega on seotud eraettevõtted, info edastamisega on seotud eraettevõtted ja selles osas on selgelt vaja reegleid, mida eraettevõtted võivad teha ja mida ei või. nüüd, mis äh, puudutab töörühma, siis äh, töörühma mandaat või tekst, mille Koreper vastu võttis, ütles, et töörühm peaks esitama raporti, siis võetakse vastu järgmised otsused vaatame, mis edasi saab, esitame omapoolse raporti ja pärast seda otsustatakse, Eh, kas töörühm jätkab või mitte. nagu ma alguses seda ütlesin, Ameerika delegatsioon eh, võttis koju kaasa seitse uut küsimust, eh, mille osas loodame saada vastuseid enne seda, kui ühisraporti eesistujaga me lõpetame, valmis saame. loodetavasti on see ühisraport enne aasta lõppu. ning sama võib äh, siis ka komisjoni hinnangu kohta öelda nende faktide osas. Need äh, oleks järgmised sammud, äh, mida meie ette näeme. peale selle on veel tippkohtumine kaheksateistkümnendal novembril siseasjade minister eh, kohtub eh, ning on veel oluline hulk instrumente, mida ette valmistatakse. me arvame, et eh, ei ole vaja jälgida mitte ainult detaile, vaid aru saada ka sellest, et oluline on osa siin julgeolekukoostööl. meil on PNR leping, meil on meil on ka julgeoleku koostöö Ameerika Ühendriikidega, nii et äh, Robert Litt ja äh, teised Ameerika delegatsioonid äh, said väga hästi aru sellest, et kõik see, mida me teeme oma suhetes Ameerika Ühendriikidega, kas seda teeme võttes aluseks kokkulepped või muud lepingud, võta, nende seal kõige aluseks on usaldus, see Eh, usaldus tuleb eh, taastada, see on jah, majanduslik eh, küsimus, kuid see on, mm, kas meie kodanikud usaldavad Internetti piisavalt, et kasutada Interneti pakutavaid teenuseid. usaldus on oluline osa ka julgeolekukoostööd kui te küsisite, kus see uus avandus, avatusstrateegia meid viib, siis delegatsioon äh, läbi erinevate dialoogidega, mis on toimunud selle koja liikidega, äh, liikmetega, aseesimehega ja paljude teistega, asepresidentiga, äh, oleme aru saanud sellest, et, aru saadud sellest, et rohkem läbipaistvust on hea, kuid see ei ole piisav selleks, et rohkem usaldust tekitada ole hea, on ju hea teada, et teie järel nuhitakse väga laialdaselt äh, kuid see ei julgusta inimesi uusi vahendeid kasutusele võtma digitaalmaailmas. teiseks on oluline välja töötada eh, erinevate tegevuste ulatuse osas, mida on tehtud, millistel põhjustel ning eh, igasugused sammud, mis eh, sammud ehm, mis viivad meid kaugemale äh, äh, välisluureteenistuse eesmärkidest, mis tuleb defineerida, äh, ei ole aktsepteeritav ning samuti tuleb üritada üldistada ka seda, mida, mis saab andmetest hiljem. ning praegusel hetkel on faktide salvestamine aidanud mõista et eh, praegusel hetkel Ameerika Ühendriikides on rõhk alati andmete kasutamisel ning andmete kogunemine, kogumine ei ole eriti oluline, kuid eurooplaste jaoks põhiõigused, andmekaitse, seadused, kodaniku kaitsmine algab sellest hetkest, kui andmed hangitakse. me peame loomulikult terminoloogia osas äh, Äh, meie jaoks loomulikult andmete kogumine tähendab seda, et, äh, et kohe, kui riik äh, isikuandmeid puudutab, siis on see juba kogumine, ameeriklaste jaoks mitte. nii et see isegi see lühikese ajaline andmete kogumine, ühesõnaga see andmete kogumise osas tuleb kõige rohkem äh, tööd ära teha ja siis hiljem äh, andmete kasutamine ja teised õigused. see puudutab ligipääsuõigust, äh, kustutamist ning muud õiguslikke meetmeid. nüüd, mis puudutab nüüd õiguslikke see meetmed, see on väga oluline teema see puudutab ka vihmavarjulepet, mis eh, tähendab siis seda, et see ei puuduta julgeolekuteenistuste tegevust. praegusel hetkel Ameerika kodanikud, kes tulevad Euroopasse, neil on eh, täielik ligipääs eh, õiguslikule Eh, toetusele, sest see on inimõigus Euroopas, mitte ainult kodanikuõigus. see tähendab seda, kõik, kes tulevad Euroopasse, kõik, kes eh, paluvad asüüli, Afganistani, Vene, Põhja-Korea kodanikud, neil on kõigil õigus, eh, õiguslikule ülevaatusele. küll Ameerika Ühendriikides mis puudutab siis andmekaitset ja ka teistes küsimustes, mida arutame vihmavarjuleppe osas, Eh, on eh, kohtu poole pöördumise õigus piiratud ainult Ameerika Ühendriikide kodan-, piiratud, võimalik ainult Ameerika kodanikele ning meie nõuame, et meil peab olema võrdse kohtlemise võimalus Euroopa kodanike jaoks. seda on võimalik lahendada eh, meie koondlepingus valdkonnas ning loodame, et läbirääkimised on äh, viinud meid nii kaugele, et mõlemal pool Atlant-, Atlandi ookeani on võimalik kompromissini jõuda selles küsimuses. suur tänu, et sellega, sellest rääkisid. kas te soovisite midagi lühidalt lisada? lühidalt lihtsalt täienduseks sellele, mida ütles minu kolleeg. ma arvan, et on väga oluline öelda, et oleme näinud äh, selgeid edusamme, see on äh, hea ning äh, mis need edusammud kaasa on toonud, seal on mitmeid põhjusi. kõigepealt see, et me istusime tundide kaupa koos. see peaks siiski suurendama usaldust ning hiljutised sündmused, mis puudutasid siis valitsuste liikmete järel nuhkimist ja muud sellist, samuti ka avaliku arvamuse poolset reaktsiooni ning see, mida me Luksemburgis septembris kuulsime, näiteks, et mitu eh, riigipead eh, annuleeris viimasel minutil riigivisiidi, mida pole seni veel juhtunud. samuti keelduti ametlikule galale minemast Valges Majas ning ka oleme näinud selgelt ka teiepoolsed äh, reaktsioonid on väga teravad olnud. see äh, aitab meil äh, suurema läbipaistvuse suunas edasi liikuda, kas sellest piisab, seda me ei tea. küsimus on ka selles, kuidas NSA suhtleb, kuidas, ma ei ole praegu selles hetkes selles eriti kindel, kuid saime igatahes rohkem informatsiooni ja seegi on hea. alati on võimalik lihtsamalt eh, informatsiooni saada, kui räägitakse õigusraamistikust ja palju raskem on seda saada siis, kui nemad eh, leiavad, et eh, tegu on operatiivdetailidega, mis võivad nende operatiivtööd häirida ja seega on edasiminek väga raske, kuigi edasiminek on siiski toimunud, kui me küsisime äh, arvusid, et nende tegevusest paremini aru saada. nüüd, mis äh, puudutab äh, küsimust, kas meie muredest ollakse teadlikumad, jah, kas see võib tähendada seda, et, et võime rohkem infot juurde saada, see ei tähenda, ma ei ole selles kindel ning eh, samu-, eh, siis veel eh, kohtu poole pöördumise küsimus, sest me arutasime seda pikalt. enamus meie osapooled mõistavad, et probleem on olemas ning me mainisime et, seda, et me Nemad väidavad, et nad ei saa eurooplastele teist õigusi anda, mis laieneb põhjakorealastele Eh, kuid eh, samas eh, ei tea, kas peaks selle küsimusega samm-sammult edasi minema. näiteks, kas ombudsmani poole pöördumine oleks esimene samm, et anda lisaõigusi mitte Ameerika kodanikele. praegusel hetkel peaksime mõtlema lihtsalt selle peale, mida oleks võimalik ära teha praegusel hetkel ma leian siiski, et see on positiivse arenguga tegemist, see kuigi on endiselt erimeelsusi. meil äh, oli küsimus äh, selles, et mida andmekogumine äh, tähendab, nende jaoks see tähendas spetsiifiliste andmete vaatamist, meie jaoks tähendas see seda, et andmed on olemas, nii et kaitsmine peaks algama varem kui neil. nii et peaksime aru saama, kus on erinevused. suur tänu teile mõlemale. see on olnud tohutult pikk äh, istung, me alustasime kell üheksa, sooviksin tänada kõiki äh, kõiki saadikuid, kes siin välja kannatasid, kõiki meie tehnilisi töötajaid samuti. see on küll kõige pikem äh, istung, mida mina olen Euroopa Parlamendis teinud. suur tänu suur tänu, kes, äh, kõigile neile, kes on siin välja kannatanud kella üheksast hommikul peale. suur tänu ka sekretäriaadile. see pidi toimuma kella poole seitsmeni, aga äh, pool, pool tundi saime varem ära. ning äh, suur tänu kõigile teile, kes üheksast hommikul siin on olnud, aitäh.